Okay. Right, but we'll start. Right, good morning. tere hommikust kõigile. me oleme valmis koosolekuga peale hakkama. meil on väikene muudatus päevakorras. me alustame krediidi reitinguagentuure puudutavate raportitega, aga vastupiduses järjekorras ehk, ehk siis kõigepealt toimub arutelu, arutelu, mida juhib Wolf Klints algatusraporti osas ning sellele järgneb muudatusettepanekute arutamine, need muudatusettepanekud, mis on, lisatakse määrusele ja me muutsime seda sellepärast, et šampool jääb natukene hiljaks, seetõttu ma teengi ettepaneku, et me vahetaksime need selle järjekorra ära. nii et ja kuna me nii ehk naa pidime täna neid arutama hommikul, siis kõik, kes soovivad krediidireitingu agentuuridest rääkida, on ilmselt täna siin ja nüüd ma annan kõigepealt sõna Wolf äh,. suur tänu, proua esimees, Jean-Paul tegi juba selgeks, et tema töö piirdub praegusel hetkel sellega, et tagada, et uuesti loodav esmaagentuur, krediidireitinguagentuuride kontrollimisel tõesti oma tööd saaks alustada. ja kõik, mis me siiamaani oleme vastu võtnud, seda tuleb siis äh, vastavalt sellele ka kohandada. minu raporti puhul on tegemist põhimõtteliste küsimustega, millest siiamaani pole räägitud, mis aga on ikka veel päevakorras. ja ma teen seda olles kokku leppinud ka komisjoniga, mis soovib järgmise aasta suvel hiljemalt põhjalikult läbi vaadata reitinguagentuuride määruse ja terve rida küsimusi tuleb selle raames vastata see, täna on meil esimene arvamuste vahetus, seega mul ei ole teile võimalik äh, veel esitada juba sõnastatud äh, põhjendusi, ma lihtsalt tahan tõstatada küsimused, millega ma olen omaalgatuslikus raportis juba tegelenud ja soovin tegeleda. kõigepealt tuleb meil küsida, kas äh, reitinguagentuuride ärimudel on tõesti see ainus võimalik ja ka parim sest me teame, et praegusel hetkel kolm agentuuri, kõik need kolm suurt, mis meil praegu on, töötavad äh, selle põhimõtte järgi, et see, kelle toot-, kelle toodetele reiting antakse, see peab maksma. reitinguagentuurid äh, siis annavad neid reitinguid ja tundub nii, et see olukord on alati niimoodi olnud ei varem, oli siiski levinud ka äh, lähtumine, et reitingu kasutaja maksab. see põhimõte aga aja jooksul muutus ja praegusel hetkel lähtutakse pigem sellest, et äh, tootja maksab, tooteomanik maksab. siis teiseks, põhiprobleemiks siin on meil praegu see, et me leiame, et meil on liiga vähe konkurentsi meil on kolm agentuuri, mis töötavad üleilmselt. kohalikul ja regionaalsel tasandil on meil terve rida agentuure ka. aga praegu on jäänud mulje, et ESMA järgmisel aastal, mitte küll esimesel jaanuaril, vaid arvatavasti esimesel juulil järgmisel aastal alustab krediireitinguagentuuride registreerimisega ja umbes viiskümmend siiamaani riiklikul või regionaalsel tasandil tegutsenud äh, reitinguagentuuri pöörduvad ka esmapoole selleks, et nad saaksid litsentsi ka piiriüleselt äh, reitinguid anda. see tähendab seda, et äh, ka teatud turul aktiivsete agentuuride huvi on olemas, on olemas huvi, et konkurents suureneks ja see on otse loomulikult äh, ka komisjoni ja parlamendi huvides, sest äh, de facto on meil praegusel hetkel tegemist oligopoliga või isegi suisa monopoliga. ja meie leiame, et äh, praegusel hetkel on kulud põhjendamatult suured kasutajatele ja me tahame seda olukorda muuta. kui palju on võimalik Euroopa tasandil Euroopa agentuuri luua, seda me praegu ei tea, seda tuleb analüüsida. aasta alguses tegin ma ettepaneku, et me peaksime võib-olla mõtlema sihtasutuse kui ärimudeli peale, ehk et me ei loo avaliku sektori agentuuri, mis sõltub riikidest või valitsustest, vaid meil on sõltumatu agentuur, mis äh, on nagu sihtasutus koos sihtasutuse õiguste ja kohustustega, see tähendab aga seda, et sihtasutusel oleks vaja ähm, stardikapitali ja siis tulekski mõelda, kes peaks äh, selle kapitali leidma, on see Euroopa Liit, komisjon, liikmesriigid või keegi teine. tuleb tagada, et sihtasutus oleks sõltumatu, ehk et äh, kõik äh, sihtasutuse komisjonid, ka järelevalvekomisjonid ei tohi olla riikide või valitsuste kontrolli all. ja tähtis on, et see sihtasutus ka turul siis toetuse leiaks, aga kas see nii on, seda me praegu ei tea. teine lähenemine on ameeriklaste lähenemine. nimelt oma reformiseaduses, mis võib-olla meie jaoks on ka huvitav nimelt, et vähemalt struktureeritud toodete puhul tehakse kohustuslikuks topeltreiting ehk et esimese reitinguagentuuri valib välja toote omanik ja teise reitinguagentuuri puhul otsib selle välja järelevalveasutus. kuna meil on aga kolm agentuuri üleüldse, siis see tähendaks ka seda, et me ei paranda praegust olukorda, kus meil on tegemist oligopoliga või suisa monopoliga siis veel küsimus, kas me võib-olla nõuame liiga palju reitinguid? eriti tuleb seda küsida avaliku sektori osas. kui ma mõtlen äh, riigi võlakirjade peale, siis äh, minevikus ei olnud ju, minevikus tihti reitinguagentuure üldse ei kaasatudki protsessi. tänapäeval seda tehakse, see on tavaline ja terve rida isegi enamus, ma arvan, ei maksa reitingu andmise eest. Prantsusmaa või Saksamaa või Ühendkuningriik ei maksa reitingute eest. maksma peavad väikesed riigid, mis ilma reitinguta lihtsalt ei saaks äh, üldse juurdepääsu kapitaliturule. Eesti, Läti, Leedu peavad maksma, olukord on ebaõiglane, aga selline ta on. ja seepärast tuleks meil just mõelda, et äkki peaksime piirama reitingute kasutamist avalikus sektoris. ja üleüldiselt äh, tuleks mõelda veel ka sellele, et kas riskide hindamist äh, ei peaks kasutajad siiski rohkem tegema omal vastutusel. praegusel hetkel on meil süsteem, kus põhimõtteliselt de facto reitinguagentuurid on äh, reguleerivad äh, sertifikaatide väljastajad ja nüüd tuleks küsida, kas selline asi ei lähe liiga kaugele. sellepärast, et reitinguagentuurid äh, ei ole nõus äh, siduvalt vastutust võtma, nad küll ütlevad, et jah, muudatusettepanek on nii ja nii palju ja Ameerikas USA põhiseadus ütleb ju ka selgelt, et antakse ainult arvamus ja kasutaja võib sellega teha, mis tahab. reitinguagentuur aga ei vastuta reitingu eest. see on midagi, mis minu arvates sellisel kujul ei tohi püsima jääda, me ei tohi sellega nõus olla. me peaksime tõesti kriitiliselt endalt küsima, kas ja millisel kujul reitinguagentuurid peaksid vastutama selle eest, mida nad väljastavad. see tooks ka palju selgemalt esile olukorra, tõsiduse ja ka reitingu kvaliteedi ja tagaks ka selle, et reitinguagentuuridel ei oleks enam kiusatust ka lihtsalt kiiresti raha teenida, isegi siis, kui tegemist on huvide konfliktiga. kogu selle küsimuse lahendavus peaks tulema ideaaljuhul üleilmselt. reitinguagentuurid tegutsevad üleilmselt, kapitaliturud on üleilmsed ja me teame, et teatud toote või ka mõne ettevõtte või riigi reiting, reitingud, reitingut kasutatakse de facto kogu maailmas piiriüleselt. on see Ameerika oma, siis kasutavad seda ka Euroopa investorid ja vastupidi nii et tähtis on, et meil oleks ühtne lähenemine. ameeriklased on juba öelnud, et nemad on juba alustanud tööd. kas nemad oleksid valmis, kui meie nüüd eurooplastena ka suuna kätte näitame, ka mõned põhimõtted paika panema ja meie omi, meie põhimõtteid üle võtma, seda me näeme tulevikus. kindel selles olla ei saa kokkuvõttes tuleb öelda, et meil on terve rida küsimusi, mis tuleb lahendada. põhiküsimused on see, kuidas meil on võimalik luua konkurentsi, kuidas me saame tagada seda, et äh, meil reitingute äh, agentuuride töö ei kattuks, vaid et reitingute tööd para-, reitinguagentuuride tööd parandatakse, reitingute kasutamist parandatakse ja kuidas me saame kasutada äh, Äh, tagada seda, et reitinguagentuure ei kasutataks lihtsalt kui sertifikaatide väljastajaid. kuidas panna reitinguagentuurid vastutama, on veel üks küsimus ja, ja kuidas nad äh, äh peaksid äh, ka kulusid hüvitama, kui kulud peavad tek-, kulud peaksid tekkima ja milline oleks siis trahvimismenetlus äh, peale selle võib-olla siis peaks mõtlema veel ka sellele, kuidas viie aasta jooksul tõesti luua ka Euroopa konkurents reitinguagentuuride turgudel. kas mõni variraportööridest soovib selles küsimuses sõna? Sven, palun. ja, wenn wir einen deutschsprachigen Bericht jah, kui meil on äh, saksakeelne raportöör, siis ma räägiksin saksa keelt. kõigepealt tervitan seda, mida Wolf Klint siin äh, esitles, ka mina teg-, äh, huvitun sisulistes küsimustes, kõigepealt turujõud. tegelikult on meil turumajanduses ju olukord selline, et peaks olema konkurents ja konkurents eeldab seda, et turuosalejad osalejate arv ja turuosad on piiratud, sest muidu teatud äh, turuosalejad saavad liiga suure jõu ja siin tekivadki nüüd kahtlused. ma mäletan väga hästi seda küsimust, kui anti USA-le väga hea reiting pärast seda, mida me eile rääkisime härra Junckeriga, ei saa ma sellest aru. ma olen kuulnud, kohtunud mitmete suurte reitinguagentuuridega ja ma ei saanud mitte mingit vastust sellele kõrgele reitingule. ja ma arvan, et see peaks olema juba piisav põhjus küsida, kas selline turustruktuur tõesti ka on jätkusuutlik ja ja sobib sotsiaalsesse turumajandusse. siis tuleb veel küsida, kuidas me saame rohkem konkurentsi sellesse olukorda, kuidas me saame rohkem turuosalejaid ja vähem turu, turujõudu. ja me oleme siin rääkinud, et meil peaks olema Euroopa reitinguagentuur, riiklik reitinguagentuur ja minule tundub, et põhimõtteline küsimus ei ole mitte selles, kas tegemist on Euroopa või Ameerika oligopoliga, vaid mind häirib see, et meil üleüldse on olemas selline asi nagu oligopol. ja veel üks turuosaleja turul juures äh, kohe kindlasti ei aita meil lahendada praegust põhimõttelist probleemi ja sellepärast mul on väga hea meel, et äh, me kasutame tõesti laiapõhjaliselt seda küsimust vaadata ja tegeleda nende põhimõtteliste küsimustega, mida ette võtta turustruktuuridega. ka mulle ei tundu mõttekas äh, era sektoris äh, erasektori turujõudu asendada avaliku sektori turujõuga, sellepärast et eh, jah, erasektoril on omad huvid, aga ka avalikul sektoril on äh, omad huvid, nii et sellepärast tuleks tõesti pöörduda kolmanda sektori poole ja valida sihtasutuse mudel, mis oleks siis kolmas osapool ja nüüd tuleks mõelda sellele, kuidas hoolitseda sellised, et selle uue osapoole tööd tõesti ka tõsiselt võetakse. kvaliteedi kõrval tõstatub veel ka küsimus, kas reitingut saab näiteks muuta tähtsaks selle kaudu, et neile antakse reguleeringute kaudu teatud tähtsus nii et kui näiteks on vaja regulatiivset reitingut anda, siis sihtasutus peaks alati ka oma arvamuse andma. see muidugi ei tähenda seda, et sihtasutus ise peaks eh, reitingut andma, vaid lihtsalt juhuslikkuse põhimõtte kaudu või teatud eh, või mõne muu menetluse kaudu lihtsalt vaadatakse, millised on olnud turujõud eh, ja vahekorrad eelmisel ajal ja niimoodi peaks võib-olla jagama reitingute andmist äh, väiksematele reitinguagentuuridele, nii oleks võib-olla võimalik ka konkurentsi tagada. ja komisjon minu teada ka tegeleb selle küsimusega, oleks väga hea, kui komisjon nüüd võtaks ka sõna ja ütleks, milliseid võimalusi tema näeb. see tähendab seda, et äh, turustiimulite loogikast lähtudes reitingute suur osakaal finantsinstrumentide pakkujate puhul jah, see struktuur ei ole jätkusuutlik ja ei, ei ole ju niimoodi, et äh, ei saa lähtuda sellest, et äh, õpilane maksab õpetajale, kes hiljem talle hindeid annab. turumajanduse juurde kuulub ka see, et see, kes riskib, ja loodab kasumit teenida, et ta hiljem ka vastutab, eriti siis, kui kolmandad võivad sellest tegevusest kahju saada ja siin meil on kolmas osapool ju olemas. ja viimane punkt, mul oleks väga hea meel, kui me läbi, kogemusi vahetaks ka sellel teemal, mis USA-s toimus. seal USA puhul on siiamaani veel ka ettepanek selle kohta, et me jätkame seda arutelu ja mul oleks väga hea meel, kui me uuriksime väga täpselt, mis on USA-s vastu võetud, mis lükati tagasi, ka vaadata, kes mida arutelus ütles, millised ettepanekud aruteludes läbi ei läinud ja võib-olla peaksime tõesti rääkima ka nende inimestega, kes aruteludesse olid kaasatud. on väga tähtis, et me neid kogemusi vahetaks ja on hädavajalik, et pärast äh, seda, kui me esmale üle läheme, ka tõesti turu põhimõtteliste küsimustega tegeleksime. Um, I... suur tänu. järgmiseks soovib sõna Ashley. ma toon komisjoni, äh, lasen toon voliniku sisse, aga ma arvan, et kõige lihtsam on, kui me ikkagi kõigepealt esitame küsimused ja siis pärast. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu härra Klintsile selle ettekande eest, tal on alati väga palju provotseerivaid asju öelda, minu arvates me peame konkurentsi tugevdama, kui see üldse võimalik on ja viimane asi, mida me üldse tahame, on avalik agentuur, mida juhib Euroopa Komisjon ja mis see siis annab kõikidele riikidele vajalikud reitingud lihtsalt sellepärast et see on poliitiliselt mugav oht on et nii juhtub aga nii ei tohiks juhtuda ma tahaksin kuulda mida on öelda avaliku fondi kohta see on muidugi huvitav aga samas ma tahaksin ikkagi teada et kui kasulik see tegelikult on kas see üldse on kasulik või mitte kasulik võib see olla ainult juhul kui ta avaldab oma arvamuse turuväärtuse kohta nii et kõige olulisem on et see agentuur oleks sõltumatu ja kui tegelikult muutub see agentuur niisuguseks vahendiks millega tuua turule poliitilised seisukohad siis varsti ei huvita enam kedagi mida ta tegelikult öelda tahab tahaksin kolleegidele ainult meenutada et igasugused riigid igasugused ettevõtted mitte keegi neist ei ole sunnitud kasutama krediidireitingu agentuuri nad lihtsalt otsustavad vabatahtlikult et nad kasutavad seda ja nad lihtsalt otsustavad seda kasutada et nende toodete hind oleks parem mitte miski ei suuda peatada panka võlakirja välja andmast ja mina tahaks lihtsalt teada kas see lahendus mida me praegu välja pakume teeb selle olukorra paremaks või teeb ta selle tegelikult hoopis halvemaks sest tuleb meelde meeles pidada et kapital võib liikuda kuhu iganes üle kogu maailma ja kui euroopa liidus on kapitali loomine kõige raskem ja kõige keerulisem, siis läheb kõik see raha ju Hiinasse ja Indiasse ja muudesse kohtadesse, kus kõik seadused on lihtsamad ning selle tulemusena meie liikmesriigid jäävad vaesemaks. nii et kõik, mida ma tahan öelda kolleegidele, on see, et ärme kindlasti seda olukorda halvemaks teeme. ma loodan, et äh, komisjonil on olemas täielik mõjuhinnang oma ettepanekute osas ja ma tahaksin kindlasti pääseda niisugusest olukorrast kus komisjon näeb probleemi ja ütleb, et midagi tuleb selle probleemi lahendamiseks teha. ja siin mingisugune lahendus ju on, teeme siis seda, aga lõpptulemusena me tegelikult ei lahenda olukorda, vaid teeme olukorda hullemaks, kui ta hetkel on. ma arvan, et komisjon on mitmeid kordi juba niimoodi teinud ja nad on võtnud terve hulga meetmeid, millel tegelikult ei ole mingisuguseid positiivseid tulemusi, nii et ma tahaks lihtsalt hoiatada, proua esi- suur tänu äh,, Giannini, kas sa äh, soovid nüüd sõna? kas sa küsisid sõna? jah, ma lõpuks ometi sain aru, et see oli minu nimi, mida te ütlesite ma sooviksin härra Klentsit tänada, tema esialgsed ideed olid huvitavad ja nad avavad ilmselt väga huvitavad, huvitavad arutelud. minu arvates tuleks meeles pidada ka neid asju, mida rahvusvahelisel tasandil on arutatud. Äh, arutelu G kahekümnes näiteks, äh, kus on räägitud reitingute säilitamisest, see reitingute säilitamisel on reguleeriv väärtus, nii et siis kõik see, mida räägitakse rahvusvahelisel tasandil, eh, on meie jaoks oluline. me peaksime seda nendes aruteludes meeles pidama ja see, mida ütles härra Klints, ja ka mõned teised kolleegid, näiteks härra, härra Kiigult, kõik need seisukohad on väga veenvad, aga praegu on meil väga palju erinevaid konkurentse, mis kõik võitlevad liigse kontsentreerituse vastu, nii et see on asi, mida me peame kindlasti silmas pidama. ja siis veel üks oluline asi on võlgade küsimus, see on väga oluline, sest et viimastel kuudel ja aastatel oleme näinud, kui sageli liiga pealiskaudsed hinnangud või valed spekulatsioonid on põhjustanud väga suuri majanduslikke ja finantsilisi kahjusid. kõikide niisuguste asjade tekkimist tulevikus tuleks vältida, vähemalt tuleks püüda seda vältida ning meie siinses diskussioonis on läbivaks ideeks Euroopa avalik reitinguagentuur, see on küsimus, mis vajab väga sügav, võtti minevat arutamist ja seda me peame tegema eesseisvate arutelude käigus, aga samas ma mõtlen, et kui me võt-, kui see küsimus on härra Klintsi väga suutlikes kätes, siis me kindlasti saame ühtsed suunised paika. suur tänu. vabandust, ma ei kuulnud härra Klintsi sõnavõtu algust ja seetõttu ma ei ole päris kindel, mida ta seal rääkis, aga ma tahaksin siiski ühe väga põhjapaneva küsimuse osas küsi-, küsida, kuidas me hakkame neid lõpuks kasutama, lõppkokkuvõttes me ka ei kasuta neid mitte riskide hindamiseks, kuid pigem selleks, et mitte headest tavadest iga kord kinni pidada. kas, kas raportöörile tundub et komisjoni poolt välja antud roheline raamat selles küsimuses käsitleb seda küsimust piisavalt tõhusalt. suur tänu ma arvan et äh, liin juba puudutas seda küsimust mida ma tahtsin ka puudutada ja kõigepealt soovin ka tänada wolfi sõnavõtu eest see oli väga huvitav ja ma igal juhul olen sellega nõus et tegu on rahvusvahelise küsimusega ja me peame vaatama kogu seda protsessi rahvusvahelisel tasandil me peame osalema kõikides rahvusvahelistes protsessides mis selles selles küsimuses toimuvad ja kui võimalik siis jõudma nii-öelda universaalsele lahendusele täiesti selge on see et igasugused määrused ohustavad reitinguid ja ohustavad hea tava kasutamist mõnedes valdkondades mõnede määruste puhul on mis me oleme vastu võtnud kriisi järel on juba näha mitte soovitavat mõju, nii et me peame tegelikult uuesti üle vaatama, missugune, missugust mõju see reitingute küsimus avaldab, me peame uurima, mida need reitingud tähendavad meie teistele seadustele ja määrustele, seda me kindlasti ei saa teha liiga kiiresti, aga see ei tähenda, et me ei peaks uurima, kuidas see töötab ja kas kõikides erinevates inst-, instantsides on jätkuvalt neil niisugune arvestatav mõju. ma ei ole päris kindel, kas me tahame avalikku reitinguagentuuri just nimelt nendest põhjustel, mis siin on juba välja toodud. sest et nende poliitiline sekkumine võib olla liiga tugev ja meie eesmärgiks on ju siiski niisuguseid surveid vältida ja niisugust sekkumist igal juhul see oli kõik, mida mina hetkel tahtsin öelda. Wolf, kas ma äh, lasen nüüd komisjonil sisse äh, sõna võtta ja siis annan teile sõna ja palun härra Faberga komi-. suur tänu, minul on öelda ainult seda, et meil on väga hea meel selle raporti üle, millega Euroopa Parlament nüüd tegelema hakkab ja nimelt seetõttu, et me oleme nõus sellega, mida härra Klints oma sõnavõtu alguses ütles. on teemasid ettevõtlusvaldkonnas, millega ei ole siiamaani tegeldud ning seetõttu on komisjoni teenistused just eelmisel reedel tulnud välja avaliku konsultatsioonidokumendiga see on jääb avatuks kuni jaanuari alguseks ning selles dokumendis me kirjeldame mõningaid probleeme millega tuleb veel tegeleda ning pakume ka välja mõned võimalikud lahendused hea on näha et needsamad probleemid mida meie oma avaliku konsultatsioonidokumendis oleme nimetanud on kerkinud üles ka siin koosolekusaalis just praegu. tahaksin veel öelda, et komisjoni jaoks on väga oluline ka globaalne aspekt, mida mõned liikmes, liikmed siin nimetasid. nagu te teate, me teeme nii G kahekümne kui muude rahvusvaheliste organite tasandil koostööd selles küsimuses ning me võtame arvesse kõiki lahendusi mis globaalsel tasandil paika pannakse globaalsel tasandil samas me muidugi osaleme ise ka ja nii nagu ka proua esinaine nimetas siis äh, reitingute usaldatavuse vähenemine on küsimus millega tuleb kindlasti tegeseda, tegeleda ja just nimelt selle hoolduskohustuse tugevdamisega see on üks asi millele me oma dokumendis tähelepanu juhime niisiis on küsimus reitingute usaldatav- usaldatavuse osas siis on kompetentsi küsimus ning üks võimalik lahendus konkurentsi suurendamiseks euroopa liidus ja mitte ainult euroopa liidus vaid globaalselt on just nimelt see võimalus luua nagu ka härra klints nimetas äh, fond aga see on ainult üks võimalus, samuti me oleme mõelnud VKE-de vaheliste võrkude loomisele, sest et ka komisjoni jaoks on väga oluline see, et VKE-del oleks lihtsam sellesse ettevõtlusvaldkonda siseneda. samuti me vaatame vastutuse küsimust, nii nagu mitmed komisjoni liikmed on nimetanud, vastutuse küsimus on väga oluline nendega on tegeletud ka Ühendriikides ja seetõttu me tahaksime ka hoolikalt vaadata neid valdkondasid ja samuti seda, mida Ühendriikides on selles osas tehtud. siis on veel küsimus, mis puudutab huvide konflikti, millega seoses tekivad ka mõned küsimused, mida on vaja lahendada, enne kui me avalikeks konsultatsioonideks esitame mõned täiendavad potentsiaalsed mudelid ja siis võlareitingud, see on oluline punkt komisjoni poolt pärast võlga, võlgade kriisi selle aasta kevadel on olnud kuulda väga palju kriitikat, kuidas neid võlgasid, võlgadele krediidiagentuuride poolt reitinguid anti, peamiselt just seetõttu me peamegi ka oma konsultatsioonidokumendis tooma välja mõningad elemendid, mis suurendaksid läbipaistvust ja reitingute parandamist nende võlgade osas. nagu me koosoleku alguses nimetasime, kavatseb komisjon tulla välja uue seadusandliku ettepanekuga järgmise aasta keskel nendes samades küsimustes ja loomulikult me vaatame läbi kõik teiepoolsed ja muud panused, mida me oleme selleks ajaks saanud ning kõikvõimalikud üksikasjad ja detailid, mida meile on e-, esitatud ning meie uus ettepanek tugineb kõikidele ettepanekutele. samuti ootame me ka huviga, kuidas lõpeb teie arutelu siin Euroopa Parlamendis sellel teemal. suur okay suur tänu, palun, Wolf! aitäh, aitäh kõigile kolleegidele teie sõnavõttude eest. see näitab, et äh, see teema tõepoolest äh, huvitab paljusid meist ja, ja et äh, meie arvamused olukorrast ja sellest, mida me peame tegema, ei ole üldse eriti erinevad. ma olen nõus Briti kolleegiga, et kapital liigub sinna, kus on võimalik seda parimini, paremini investeerida ja seetõttu ei saa kindlasti olla mõistlik lähenemine see, et me siin loome uut bürokraatiat, uusi tõkkeid ja tööd raskendame, see ei ole meie eesmärgiks, aga me saame loodetavasti õnnestunud uue suuna abil äh, jõuda või loodetavasti selleni, et Euroopa investeerimispaigana muutub atraktiivsemaks, mitte ei kaota oma atraktiivsust, sellepärast et tõuseb turvalisus investeerimisotsuste puhul ja et kuna konkurents on tõhusam, siis on reitinguagentuuride töö tõhusam. see tähendab ka seda, et me peame üritama otsida globaalset rahvusvahelist lähenemist, ma olen nõus Sveniga, et äh, väga hea on äh, lähenemist äh, kooskõlastada ameeriklastega, on näha, et kus on meie lähenemises erinevusi, kus me saame samasuguse lähenemise kasutusele võtta, sest see, mida me praegu siin välja mõtleme, see võib-olla, seda võib-olla muudetakse pärast praktilist kasutamist ja vahekokkuvõtet. et võib-olla teevad ameeriklased ettepanekuid äh, Äh, seda süsteemi muuta, aga see seadus iseenesest juba kehtib, president on selle juba jõustanud, aga see jätab äh, palju mänguruumi regulaatoritele, järelevalveasutustele äh, selle rakendamisel. me teame, et selle uue lähenemise ja teiste meetmete kaudu me peame tagama selle, et vastutajad finantssektoris ei äh, muuda oma elu kergeks ja ei kasuta lihtsalt äh, reitinguid ja ja ei jätaks äh, unarusse oma kohustusi hoolitseda äh, hoolsuskohustuse täitmise eest. kindel on see, et äh, selles äh, sektoris on palju tasakaalustamatust, kui see nii ei oleks, siis oleks tõhu-, konkurents juba praegu tõhusam. ja minu kõnelused on näidanud, et inimesed on tegelikult huvitatud sellest, et meie konkurents muutuks tõhusamaks. kui äh, tekib uus äh, reitinguagentuur, siis aastaid, ma pean nüüd oma telefoni välja lülitama, ütleb kõneleja <laughs> tegemist oli reitinguagentuuriga, kes helistas ja et kui äh, uus reitinguagentuur alustab, siis äh, aastaid ta ei teeni raha ja see äh, takistab uute tulijate turule tulekut ja seetõttu me jõudsime ka selle sihtasutuse mudelini, aga me peame muidugi selle üle veel järele mõtlema. kindel on see, et kui me tahame konkurentsi hoogustada, kas, et me julgustaks äh, Äh, piirkondlikult või, või kohapeal tegutsejaid äh, liidu süsteemis äh, turul tegutsema. me peame tagama neile vähemalt sellise stardiabi, et vähemalt seal, kus reitinguagentuurid on ette nähtud, et ette on nähtud, et vähemalt üks reitinguandja peab olema uut, üks uutest agentuuridest, et kolm vana agentuuri äh, on selged, aga siis teine reiting tuleb saada mõnelt uuelt. kindel on see, et me näeme, et meil on vaja tegutseda, meil on ka võimalusi turule veidi teistsugune suund anda ja mul on väga hea meel arutelu üle ja äh, kõneluste üle, mis mul on olnud äh, kolleegidega teistest fraktsioonidest, aitäh! Um... suur tänu! tundub, et äh, raportöörid on jälle puudu, mis teeb päevakorraga edasiliikumise pisut keeruliseks uh,. Jean-Paul is, is. Jean-Paul ei saa ikka tulla veel meie juurde. ning pärast seda on meil proua Podimata raport kaas-, arutusel ja ka teda ei ole veel siin mis tähendab, et me peame vist edasi lükkama nende arutelu, kuni ta kohale jõuab või siis kella üheteistkümneni. aa, ta jõudiski kohale, proua Podimata jõudis kohale, suurepärane. me nüüd peatame oma tegevuse viieks minutiks, kuni proua Podimata saab koha sisse võtta ja sõnavõtuks valmis ennast panna. Right, okay. hüva, kui te nüüd oleksite kenad ja jälle kohtadele istuksite. suur tänu ja suur tänu proua Podimatale, et ta tuli natukene varem nii et nüüd me hakkame rääkima päevakorrapunktist number kümme, uuenduslik rahastamine maailma ja Euroopa tasandil ja proua Podimata raporti projektist. räägime, palun. aitäh, ma üritan teha lühidalt ja rääkida üksnes põhijoontest ja meie lähenemise loogikast. minu jaoks on oluline kuulda teie seisukohti. esimene suur idee arutelu äh, äh, arutelus, kuidas tagada uusi Äh, uuenduslikke rahastamisvahendeid Euroopa ja äh, Euroopa ja ülemaailmsel tasandil on see, et me ei pea keskenduma üksnes uutele rahastamisallikatele. see arutelu, mis puudutab uusi rahastamisallikaid, on kindlasti väga oluline arutelu. see on arutelu, mida, millele tuleb läheneda Äh, finantssüsteemi, rahvusvahelise finantssüsteemi reformi äh, raames esiteks tuleb äh, siduda see ka majandusjuhtimise aruteluga ja tuleb, ja see tuleb siduda ka aruteluga, mis puudutab majanduse taastumist nii Euroopas kui ülemaailmselt. nii et kui me seda teemat käsitleme, siis meie jaoks on tegemist sellega, et me toome välja need punktid, mis just seovadki kõiki neid teemasid e. teiseks rõhutame me finantssektori maksustamist Äh, sel het-, ajahetkel, kus äh, Euroopa maksumaksjad äh, seisavad silmitsi selle finantskriisist tingitud šokiga, mis on, eh, kus finantssektor on olnud nõrk, siis sellisel hetkel ei oleks õigustatav see, kui me ei käsitleks võimalust äh, Äh, taksustada, maksustada finantssektorit. Euroopa Komisjon on ähm, teinud teatise äh, finantssektori maksustamise kohta mõni päev tagasi ja äh, ära on toodud kolm põhilist põhjust, mis tõttu me peaksime seda sektorit kohandama niimoodi, et see annaks õiglase panuse avaliku sektori eelarvete rahastamisse ja vastavalt ja komisjoni sõnade kohaselt on esimene põhjus nimelt finantssektori tõhususe suurendamine ja finants, ja see, et finantssektor annaks panuse võitlusesse äh, teatavate äh, riskidega, teiseks äh, et finantssektor annaks panuse avaliku sektori eelarvete konsolideerimisse ja tuleb luua ka tingimused, mis võimaldaksid jätkusuutlikku arengut vastavalt sellele, mis on kirjas äh, Euroopa aastal kaks tuhat kakskümmend äh, strateegias ja on ka käibemaksu küsimus. Äh, käibemaksuga on maksustatud kõik teised sektorid peale finantssektori ja ka finantssektoris tuleks tuleks äh, selle küsimusega tegeleda. Need on siis äh, Euroopa Komisjoni ettepanekud, kui me oleme nende äh, ettepanekutega nõus, siis järgmiseks etapiks oleks see, et me looks sideme nende teemadega, mis meie jaoks mureküsimused on ja meie suureks eesmärgiks oleks see, et finantssektor vahastaks reaalmajanduse vajadusi. selleks, et me selleni jõuaks, on äh, ilmselge, et me vajame reforme, mis äh, äh, ei soosiks spekulatiivset käitumist ilma reaalse kasuta, nagu näiteks välkkauplemine. selge on see, et finantsteenuste maks oleks lahenduseks me, armsad kolleegid, meil ei ole mingit kahtlust selles, et parimaks lahenduseks ja meie peamiseks eesmärgiks peaks olema see, et me jõuaks kokkuleppele rahvusvahelisel tasandil, ülemaailmsel tasandil äh, finantssektori maksustamise osas, aga tuleb äh, arvesse võtta ka asjaolu, et äh, praeguse hetkeni need arutelud, mis on olnud G kahekümne tasandil, ei ole äh, olnud äh, lootustandvad. me tervitame Belgia kui eesistujariigi uusi algatusi, mis on väga julged ja mis äh, keskenduvad äh, finantsteenuste maksu edenda-, küsimuste edendamisele ja loodud on ka ekspertide komitee, kes peaks äh, aasta lõpuks oma soovitused esitama. nagu ma ütlesin, G kahekümne tasandil ei ole olukord lootustandev ja küsimus ongi, et äh, kuidas me saaksime kõige tõhusamalt survet avaldada selleks, et meil lõpuks õnnestuks äh, ülemaailmsel ta-, tasandil selline maks kehtestada. Euroopa tasandil on meil finants finantsteenuste turg, maailmas kõige olulisem finantsteenuste turg ja see võimaldab meil loodetavasti lahendada see dilemma, et äh, dilemma, mis on seotud meie suurte partnerite ootustega. ma arvan, et Euroopa Parlamendil on vaja mängida väga olulist rolli, nagu mida parlament tegi siis, kui te, me kehtestasime uusi finantssektori järelevalve ja kontrolli meetmeid. vaja on ka seda, et Euroopa Komisjon, kes ei, ei ole õigeaegselt oma hinnangut, mõjuhinnangut esitanud, selle esiteks me soovisime mõjuhinnangut eelmise aasta märtsis esitatud resolutsioonis ja me peaksime komisjoni üles kutsuma, et komisjon äh, tuleks kiiresti välja konkreetsete ettepanekutega. me võtsime Peresi raporti äh, majandus- ja finantskriisi kohta vastu ja see oli väga oluline ning paragrahvis kuuskümmend kolm me nõuame finantsteenuste maksu juurutamist võimalikult kiiresti ja kui me ei saavuta seda, et see maks kehtestatakse ülemaailmsel tasandil, siis on vaja seda, et esialgu kehtestatakse Euroopa Liidu tasandil. nii et me nõuame, et komisjon tee-, tuleks välja legi-, seadusandlike ettepanekutega pärast seda, kui ta on äh, teinud ära mõjuhinnangu, mis võimaldaks meil arvesse võtta ka konkurentsile avaldatavat mõju. millised peavad olema sellise finantsteenuste maksu põhijooned, ma ei taha siin nüüd detailidesse laskuda praeguses faasis. ma äh, teen teile ettepaneku, te loeksite raporti ette projekti. Äh, ma räägiks lihtsalt paar sõna pankade panusest ja, ja finantstegevuse maksust ma usun, et tegemist on ettepanekutega, millel on olemas lisaväärtus, aga need ei maks-, asenda finantsteenuste maksu sest finantstegevuse maks, maksul võiks olla regulatiivne mõju. finantstegevuse maks Mm, ehk äh, finantsteenuste äh, osutamise saadud kasumi maksustamine äh, ei ole asi, mis asendaks finantsteenuste maksu, vaid see täiendaks seda. ning veel paar sõna minu poolt, mul on väga hea meel, et see siin on veel paari teemat kas-, käsitletud, nimelt et eurovõlakirjad võivad äh, osutuda, anda panuse äh, eelarvete rahastamisse ja et need võivad olla ka olulised selleks, et kaitsta eurot rünnakute eest, äh, mille ohvriks see võib sattuda. mul on väga hea meel, et härra Juncker eile ütles, et ta toetab seda, et seda võimalust käsitleks ka ekspertide töörühm. me teame, et et ähm, eurovõlakirjade osas ei ole üksmeelt. ma arvan, et äh, asjade praeguses staadiumis äh, ei saa me äh, jätta äh, tähelepanuta neid, äh, seda erinevat kasu, mis võib tulla euro võlakirjadest, nimelt et see alandaks äh, laenude maksumist riikidele, et see annaks täiendavat likviidsust võlakirjade mm, teisesele turule, järelturule ja eurovõlakirjad võiksid mängida ka seda rolli, et nad äh, Äh, oleksid kaitsevahendiks, kui tegemist on äh, turu vastu suunatud rünnakutega. ja eurovõlakirjad on oluliseks uuenduslikuks äh, rahastamisvahendiks, kui tegemist on uute infrastruktuuriprojektidega Euroopas. see on asi, mida on välja toonud ka härra Barroso ja mitmed volinikud see näitab, kui oluline on see, et me väga põhjalikult analüüsiks euro võlakirjadest äh, tulenevat lisaväärtust. euro võlakirjad võiksid äh, olla ka vahendiks, kuidas tõsta Euroopa majanduskasvu ja sama käib ka äh, süsinikumaksu kohta Euroopa tasandil tuleb samuti mõelda eh, impordigale, tuleb mõelda saastaja maksab põhimõtte rakendamisele ja mõeldes sellele, et see võimaldab meil saavutada neid olulisi eesmärke, mis meil on äh, kliimamõjutuste vastases võitluses ning lõpetuseks, proua eesistuja, on meil tegemist olulise aruteluga, et kuidas hallata neid uusi rahastamisallikaid. Äh, väga palju on eriarvamusi Äh, nendest uutest rahastamisallikatest äh, tõusva tulu haldamisega seoses. tuleb mõelda ka ühenduse eelarve ees seisvate väljakutsetele. komisjon räägib selles kontekstis äh, rahastamise allikast, mil, mis võib tuleneda finantssektorist ja üks asi on täiesti selge, nimelt see, et meil on vaja suurt arutelu, laiapõhjalist arutelu äh, et kuidas hallata äh, nendest rahastamisallikatest äh, tõusvat tulu ja ki-, kindlasti on vaja öelda välja see, et need uued rahastamisvahendid selleks, et äh, neil tõesti oleks tõeline lisaväärtus, nõuavad seda, et me näeks ette selle, et suur osa nendest vahenditest, mis tulenevad uut, tulevad uutest rahastamisallikatest, suunataks Euroopa eelarvesse selleks, et rahastada suuri infrastruktuuriprojekte ja muid suuri Euroopa projekte. see on hetkel minu poolt kõik, ma ootan teie mõtteid, ettepanekuid selleks, et meil õnnestuks võimalikult hea tulemus saavutada lõpuks, aitäh! Uh, suur tänu! tundub, et enamik variraportööre on sõna palunud ning algame, alustame algusest, proua Hudner. suur tänu! ma tahaksin kõigepealt väljendada oma imetlust selle suure töö osas, mille proua Podimata on ära teinud ja tahaksin küll juhtida tähelepanu mõnedele küsimustele ja samuti esitada mõned küsimused, mis võib-olla minus teatavat kahtlust tekitavad. esimene küsimus mida ka proua Podimata väga tõsiselt puudutab, on mõjuhinnangute küsimus. praegusel hetkel meil mõjuhinnanguid ei ole. ma ei tea täpselt, kas komisjon venitab nendega või mis ta teeb, aga igatahes mõjuhinnanguid meil ei ole ning ma saan aru, et need mõjuhinnangute tulemused saavad meile kättesaadavaks alles järgmise aasta märts, märtsis ja seetõttu mulle tundub, et praegu on liiga vara äh, finantstehingute maksustamisega tagant suruda, sellepärast et ilma, ilma mõjuhinnanguta me võib-olla räägime liiga palju sellest, kuidas turu tasakaalustamatustega toime tulla või kuidas need mõlemad instrumendid peaksid aitama meil täiendavat tulu luua, aga me ei saa tegelikult mitte midagi veel rääkida sellest, missugust mõju need instrumendid tegelikult avaldavad mõjutavad ning seetõttu ma olen rohkem seda meelt, et me peaksime ootama ära, kuni mõjuhinnangud kätte saame ja siis hakkama rohkem neid asju kommenteerima. nüüd teine kommentaar, see puudutab ka seda küsimust, mida proua Podimata väga sügavuti puudutas, see on äh, finantstehingute maksustamine globaalses kontekstis. ma olen igati nõus, et me peame peame pöörduma viia finantstehingute maksustamist rahvusvahelisele tasandile ja katsuma järgmisel G kahekümne kohtumisel juba saada kokkuleppele selles küsimuses, aga mida me oleme, kõik see, mida me oleme kuulnud Jean-Claude Trichet'lt või teistelt äh, samas valdkonnas tegu, tegutsevatelt inimestelt, siis praegu on nende populaarsus üsna madal ja kui me tegelikult ei jõua sellele kokkuleppele, siis ei ole võib-olla ka ainult Euroopa Liidu tasandil põhjust finantstehingute maksustamist kasutusele võtta, sellepärast et me peame tõesti tõsiselt arvesse võtma majandustegevuse ohtu, et majandustegevus võib väljapoole Euroopa Liitu liikuda. raporti kaheksandas punktis on öeldud, et liikmesriigid ei ole finantstehingute maksustamise tulemusena mingit negatiivset mõju veel kogenud, aga ma ei ole sugugi kindel, et Rootsi kogemus on olnud nii positiivne, võib-olla keegi teine oskab sellest rohkem meile natukene rääkida, aga kui me vaatame näiteks, mis toimus Ühendkuningriigis, Briti kompaniid paljud kulusid riigi lõivuga kui väga paljud briti kompaniid liikusid iirimaale siis ma arvan et me peaksime seda igal juhul silmas pidama ja siin raportis te räägite ka finantstehingute maksustamisest kui võimalusest turu turgu rohkem rohkem tasakaalu viia jah side on olemas spekulatsioonide ja lühiajaliste investeeringutega aga minu arvates on liiga palju öelda et igasugused investeeringud on ajendatud spekulatsioonidest sest et kui me vaatame spekulatsioone siis ega kõik spekulatsioonid ei koosne ju ainult lühiajalistest investeeringutest mitmesugused investeeringud on siiski ka pikaajalised, siis kui me vaatame kauplemismahtusid, siis on üsna tõenäoline, et kauplemismahud vähenevad finantstehingute maksustamise tõttu ning see omakorda toob kaasa hindade suurema muut-, muutumise ja seetõttu võib tekkida veel mitte nii positiivseid spekulatsioone nii et minu arvates on terve hulk ebakindlaid kohti mida kõike aitaks selgitada korralik äh, mõjuhinnang äh, siis on veel öeldud et finantstehingute maksustamist ei tohiks vaadata ja finantsteenuste maksustamist need on täiesti selge fakt et praegusel hetkel on finantssektor aga alamaksustatud, äh, sellele ei kehti käibemaks, nii et õigesti rakendatud äh, finantstehingute maks võiks teataval määral asendada käibemaksu finantssektoris, ma täiesti usun, et on väga raske määratleda, missugune on finantstehingute lisandväärtus, aga on siiski, samas on üsna lihtne hinnata, missugune on äh, finantsinstitutsioonide poolt toodetav lisandväärtus, nii et finantstehingute maks tegelikult siinkohal sobiks väga hästi, see oleks igati põhjendatud maksustamine, arvestades, et finantssektor on olnud vabastatud käibemaksust ning seetõttu ma pigem oleksin selle poolt, kui Euroopa tasandil võetakse kasutusele finantsteenuste maks, mitte finantstehingute maks. võttes arvesse, et finantstehingute no maks ei ole hetkel globaalsel tasandil eriti populaarne. nüüd viimane punkt, mida ma tahtsin puudutada, on eurovõlakirjad. minu arvates me räägime eurovõlakirjade all võlakirja all tegelikult kahest asjast ühed on siis niinimetatud eurovõlakirjad ja teised need mida me kutsume European Bonds, minu arvates on need kaks erinevat instrumenti ja kui me need ühe nimetuse alla paneme, kui me neid mõlemaid kutsume eurovõlakirjadeks, siis tegelikult on oht, et tekivad arusaamatused ja valesti mõistmised nende instrumentide osas. mina pigem näeksin neid kahte instrumenti sõltumatutena, millel on ka erinevad mehhanismid ja erinevad eesmärgid. suur tänu, proua esineja! suur tänu ja palun, Olle! suur tänu, proua esimees. suur tänu ka proua Podimatale selle huvitava raporti eest. ma pole küll kõigega nõus, mis seal on kirjas, aga ta on päevakorrale tõstnud väga palju tähtsaid küsimusi. ma tõesti pooldan Euroopat ja leian, et ma olen föderalist ja minu riigis pole eriti populaarne selliseid asju öelda, aga ma võin seda öelda siin. samal ajal tuleb meil aga siiski mõelda, et kõik eurooplased ei armasta Euroopat nii palju nagu meie siin saalis. seepärast peaksime me tõesti ka mõtlema, mida me ütleme ja mida me teeme. ja ma tõesti arvan, et et äh, selles osas on meil puudujääke. meil on dokumendid ähm, ja sõnad siin, nad kõlavad küll kõik hästi, aga me ei lahenda küsimusi, meil ei ole võimalik probleeme lahendada ma olen pärit riigist, kus me leiame, et äh, me peaksime olema õnnelikud siis, kui me saame makse maksta. kuid mulle tundub, et me peaksime tänapäeval olema ettevaatlikud, äh, kui me äh, leiame, et makse tuleks vältida. ma tõesti ei usu, et see aitab probleeme lahendada. kuid me peaksime sellele võimalusele siiski mõtlema. kui ma saan siin oma arvamust avaldada, siis põhjenduspunktide juures ma arvan, et äh, siin tuleb läbi toon, mille kaudu öeldakse, et kriisi põhjustas finantssektor ja ma ei usu, et see oli nii. finantssektor, finantssektoriga oli palju probleeme, nagu reguleeringute puudumine, reeglite puudumine, seda kõike oli näha, aga samal ajal on terve rida riike, kus äh, rahandusministrid ja saadikud peaksid tegelikult vaatama peeglisse ja küsima endalt, mis meie oleme teinud, kas äkki meie oleme vastutavad selle eest, äh, mis äh, juhtus meie koduriikides, kas nemad äkki vastutavad nende suurte ja kiiresti tekkinud probleemide eest? ma arvan, et äh, ka seda tuleks mainida mõnes põhjenduspunktis, sest praegusel hetkel oleme me liiga agressiivsed selle raporti toonis. ja siis, mida proua Hüübner ütles äh, finantstehingute äh, kohta ja tehingumaksu kohta tõesti, tegemist on vastuolulise küsimusega. meil ei ole probleeme mitte ainult meie otsusega, sellega, kuidas me selle otsuse vastu võtame, vaid ma arvan, et tegemist on ka meie vastutusega. kas tõesti see meede oleks tõhus ja milline oleks selle meetme tulemus? ja ma kahtlen selles. jah, kui see viiakse üleilmsel tasandil sisse, siis palun väga, proua Podimata viitas siin proua Peersi raportile ja seal on see kirjas, aga me siiski hääletasime osade kaupa ja mõned meist olid kaotajate poolel, teisel võitjate poolel. ma arvan, et me peaksime ja võime kuulata härra Trichet, kuid mõelgem, millised on meie kogemused. proua Hübner mainis siin ka äh, Rootsi näidet see võib-olla polnud kõige parem, sest tegemist oli katastroofiga, tõesti, tuleb tunnistada, see oli katastroofiks. mõned kolleegid ütlesid, et ei tohiks mainida Rootsit, sest see on väike Põhjala riik ja meie räägime nüüd siin praegu Euroopast. jah, tõesti, seal on erinevusi, kuid äh, turud liikusid meil käest äh, Need, see protsess algas kaheksakümne kolmandal aastal, üheksakümne esimesel aastal see tühistati. tegemist ei olnud eduka lahendusega. ma arvan, et mõned sotsiaaldemokraatidest kolleegid võib-olla võiksid ka siin äh, kinnitada Rootsi kogemusi. ja teiselt poolt kust saada kogu see, kõik need rahasummad, mis siin mainitakse ja kes hakkab seda raha kasutama? nagu proua Peedikäineni raportis, mida me arutame täna pärast, on, kas tegemist on arenguabiga või tegemist on keskkonnaga, millest me siin räägime Euroopas või rahandusministrid peavad äh, taskuid tühjendama hakkama, sest neil on koduriikides võlad. meil tuleb leida vastus küsimusele, mis selle rahaga pihta hakatakse. siis eurovõlakirjad. ma arvasin, et me oleme nõus sellega, et infrastruktuuri võib rahastada euro võlakirjade kaudu ja mulle tundus, et Peresi raportiga me jõudsime selles osas kokkuleppele. nii et äh, ja selles mõttes sellest võiks olla kasu. ma tean, et minu, eriti minu Saksa kolleegid ei ole rahul eurovõlakirjade lahendusega, sest proua Podimata ütleb, et see päästaks euro aga Saksa kolleegid leiavad, et ei, ei, otse vastupidi, see ei päästa eurot, vaid pigem põhjustab probleeme. härra Juncker pooldab seda, siis süsinikumaks. minu koduriigis on süsinikumaks sisse viidud ja ma arvan, et see on päris kasulik lahendus kuid süsinikumaksu eesmärgiks on heitmete vähendamine tegemist ei ole jätkusuutliku maksuliigiga ja ta ei peagi selline olema, sest me lihtsalt peame oma käitumist muutma selle maksu kaudu. jah, see võiks olla tõesti väga hea uus maksuliik ja sellest võiks olla kasu, kuid ma kahtlen, kas see on jätkusuutlik lahendus. ja kui ta ei ole seda, ja ta ei olegi seda. siis nagu Peedi Käinen ka enda raportis räägib siin finantsarengutest. minu esimene mõte oli ja ma arvan, mida tuleks äh, siin toonitada, proua Podimatan, see vaadake oma koduriike kui paljud teie koduriikidest äh, täidavad äh, aastatuhande eesmärke, null koma seitse protsenti SKT-st? ma arvan, et me võiksime sellest alustada, kui me räägime arenguabi andmisest ja selle rahastamisest. nii et äh, ootan tõesti põnevusega teie vastuseid, eriti mis puudutab lõiget kaheksat äh,, kus te räägite nendest äh, riikidest, mis on juba sarnaseid tehingumakse sisse viinud ja te ütlete, et ilma, et sellel oleks olnud lähtavalt negatiivset mõju. võib-olla ei peaks seda siin komisjonis ütlema, aga mina arvan, et äh, spekulandid kui sellised polegi nii pahad, sest spekulatsioon kui selline ei ole alati halb. me peaksime mõtlema sellele, et pensionifondide tulu peaks olema kõrgem ja me peame looma süsteemi, mis toimib, sest spekulatsioon tagab tegelikult ka sotsiaalse turumajanduse toimimise. suur tänu, Olle, Ivo no,! ei, siiski mina Philippi nimel, ütleb härra Kiigold. ma annaksin siiski sõna kõigepealt härra Tõšekile ja siis teile uh,. Děkuji, paní předsedající suur tänu, proua esimees. nagu härra Schmidt, minagi, mina küll ei ole föderalist, aga sellegipoolest äh, toetan päris paljusid tema argumente, mis ta välja tõi. nagu ka mõned kõnelejad enne mind, äh, kahtlen ka mina selles dokumendis, mida me täna arutame. ja üritan nüüd äh, selgitada võimalikult selgelt, mida ma sellega mõtlen. seda dokumenti arutame me ajal, kus erinevates liikmesriikides riigipead ja valitsusjuhid peavad äh, oma riigieelarve üle vaatama, ümber struktureerima ja tuleb väga palju mõelda sotsiaalse reformi, tervishoiusüsteemi reformi peale. peale selle tuleb meil hakkama saada ühiskonna vananemisega äh,, ja sellega, et sündide arv järjest äh, väheneb ja see äh, avaldab väga suurt survet eelarvetele. mõned liikmesriigid mitte ainult siin Euroopa Liidus on väga palju investeerinud raha ettevõtete päästmiseks, rahasüstidesse. ja neid vahendeid ei ole võimalik enam kasutada, nii et on väga raske eelarveid tasakaalus hoida. viimasel, viimane ülemkogu on heaks näiteks selle kohta, et liikmesriigid on üha vähem valmis panustama Euroopa eelarvesse. ja just sellepärast oleme ka täna tulnud siia kokku selleks, et arutada seda küsimust, sellepärast et Euroopa Liidu institutsioonidel on vaja vahendeid oma eesmärkide täitmiseks. ma arvatavasti kaitsen siin vähemuse seisukohta, kuid olles kuulnud seda, mida ütlesid minu kolleegid, see vist siiski päris nii ei ole. selgitan. uus, uued maksud, see on see, millest me siin räägime. ja olgem avatud uutele võimalustele. uued maksud, miks? ja milleks. ja minul on siin ikka veel suur küsimärk, sest äh, kui me soovime uusi makse sisse viia, siis tuleks küsida, milleks? ma ei ole nõus selle üldise avaldusega siin dokumendis, et meil on vaja uusi vahendeid võitlemaks kliimamuutuste vastu või täitmaks Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke. see on minu jaoks liiga ähmane. ehk minu ettepanekuks oleks, et me paneksime täpsemalt eesmärgid paika veel teised minu muudatusettepanekud, mida ma olen koostanud, arvestavad sellega, et Euroopa Liit on osa üleilmsest areenist. ja me ei tohi Euroopa konkurentsivõimele panna peale uusi makseid, see muudaks meid vähem konkurentsivõimelisemaks või isegi konkurentsivõimetuks mis tähendaks seda, et terve rida Euroopa ettevõtteid läheks Euroopast välja. selline olukord on võimatu ja ma olen väga skeptiline ka üleilmse kokkuleppe saavutamise osas nende maksude sisseviimisel. olen nõus ka proua Hübneriga. meil on vaja sõltumatut mõjuhinnangut. meil on vaja sõltumatult hinnata seda, millised Euroopa maksud või millised äh, hüved tuleks nende maksude sisseviimisest ja ma arvan, et ka teostavusuuringud tuleks läbi viia. kas, äh, kas selliste maksude sisseviimine üldse on võimalik? rääkides nüüd äh, finantstehingumaksust ja süsinikumaksust, mida kolleegid juba ka siin mainisid, ma ei tahaks äh, liiga palju teie aega raisata, sellepärast ütlen lihtsalt, et olen väga skeptiline äh, just tehingumaksu sisseviimise osas. suur tänu ja nüüd Sven. jah äh Uh, vabandust, mina olen siin täna Philip Lamberti nimel, ma pean tema eest rääkima, kahjuks ta on jätkuvalt ITRE komisjonis ja eks ma arvan, et kui me räägime nendest küsimustest, siis kõigepealt tuleb selgelt välja öelda, milleks meil neid vaja on ja meil on kaks võtmeküsimust, mida me arutame. üks on see et meil on hiiglaslikud probleemid oma eelarvete tasakaalu viimisega ja paljudel liikmesriikidel ei ole seda praeguses struktuuris peaaegu võimalik teha sellepärast et on väga suuri auke seaduses kust saab mööda hiilida maksude maksmisel ning ülemaailmne maailmne konkurents teeb mõningate tulude maksustamise väga raskeks. see ei ole üldsegi õiglane asi ei ole mitte ainult uutes uutes maksudes vaid ka olemasoleva maksusüsteemi tõhususes lisaks sellele on väga raske inimestele selgeks teha pärast seda kriisi ja loomulikult selle kriisi käivitajaks oli finants sektor ja väga raske on selgitada et nüüd see sektor mis käivitas kriisi ei peaks panustama tugevamini riigieelarve parandamisse täna õhtupool me räägime ka aru- ka raportist mis käsitleb mitmete globaalsete kaupade maksustamist see on ka arutelu mis toimub rahvusvahelisel tasandil ning ma arvan et need kaks küsimust tegelikult käsitlevad erineval moel ühtesid ja samasid instrumente nii et nagu me saksa keeles ütleme tuleb hoida tuleb hoida madalat profiili nii et me tegelikult ei saa kohe võtta kasutusele ainult uusi makse me peame kõigepealt väga tõsiselt neid küsimusi arutama ja arutama neid ainult liberaalse turu seisukohtadest lähtudes meil on terve hulk põhjuseid miks on väga raske finantseerida teatavaid avaliku sektori kaupasid see on samuti turu tõhususe küsimus nii et see ei ole sugugi küsimus äh, millega tuleks tegeleda vasakpoolsest või parempoolsest seisukohast maksustamise mittemaksustamise seisukohast seda tuleb käsitleda väga üldiselt kõik väga kõikehõlmavalt ja vaadata missuguseid probleeme see võib kaasa tulla kust tuleb teha kompromisse nii et see on üks oluline asi teine asi on see et väga paljud euroopa liidu liikmesriigid kuuluvad ka rahvusvahelisse innovatiivse finantseerimise gruppi Belgia, Soome, Luksemburg, Rumeenia, Euroopa Komisjon ja veel mitmed teised liikmesriigid. kõik on selle grupi liikmed ja arutavad neid instrumente, mida ka proua Podimata on oma raportis nimetanud, aga lisaks sellele arutavad nad veel teisigi instrumente. Neid arutades tahaksin ma puudutada enne kui ma hakkan kõiki teisi valdkondi puudutama me peaksime pidama meeles et innovatiivsete finantseerimise instrumentide alla jääb terve hulk küsimusi seega tuleks vaadata kuidas vähendada finantstehingute maksu migrantide maksu finantstehingutelt sest et kui nad siin teenivad raha ja saadavad selle raha välismaale siis nendelt võetakse hiiglasuuri tehingumaksusid tavaliselt on finantstehingute maksud suhteliselt väikesed mõned liikmesriigid äh, rahastavad väga oluliste oluliste ravimite ostmist arenguriikidele ja samal ajal aga teised liikmesriigid ja ma pean ütlema paraku ka minu koduriik ei suuda niisugust asja teha ja seetõttu on tegelikult tekkinud täiesti ebaterve konkurents mõned liikmesriigid tegutsevad eetiliselt teised aga jälle mitte ning kolmas küsimus on maksupettused ja maksudest kõrvalehoidmine ning nendega võitlemine see kõik teeb liikmesriikidele väga lihi- väga keeruliseks ja samuti mitte ainult liikmesriikidel vaid globaalsel tasandil teeb ta samuti väga keeruliseks teatavate kapitalide maksustamise ning jällegi juht, juhtiva innovat-, innovatiivsuse finantseerimise juhtrühm on tegelenud mitmete probleemidega võitlemisega sobivate omanike leidmisega mitmetele ettevõtetele automaatse infovahetuse küsimusega, rahapesuvastase võitlusega ja nii edasi. minu arust nende taks-, maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmisega tõsi, efektiivne tegelemine on väga oluline, sellepärast et siis me, sellega me aitame ka liikmesriikidel sulgeda need, need augud seaduses, mille abil on võimalik maksudest kõrvale hoida. paraku pärast seda, kui me hääletasime kriisikomisjonis oleme me õnneks saavutanud kokkuleppe tänu meie ühisele tööle, et me, mida me soovime saada globaalsel tasandil. meil on globaalsel tasandil kokkulepe enam-vähem olemas, aga nüüd on meil konflikt Euroopa tasandil. me peaksime nüüd lii-, vältima seda, et see küsimus Euroopa tasandil mitte liiga ideoloogiliseks ei muutuks. mõned juba teavad, erinevate finantstehingute erinevaid vorme ei ole võimalik Euroopa tasandil maksustada. teised aga jälle ütlevad, et kõik peavad olema maksustatud, sellega ei ole mitte mingisugust probleemi. Niina, Roheliste fraktsioon tuli just välja uuringuga, kus ta juhtis tähelepanu finantstehingute erinevatele alaturgudele ning minu arvates see on oluliselt tõsisem töö, mida tuleks teha. on üsna lihtne tsiteerida ühte või teist küsimust näiteks globaalne turg ka-, kaupade turg, kui me vaatame, mis Euroopas toimub ja mis toimub Ühendriikides, siis tegelikult on siin üsna suur erinevus, aga Euroopa tasandil me saame maksustada Euroopa kaupasid ja seega oleks ka maksude eest kõrvalehoidmine väga vähene, nii et mina olen igal juhul selle poolt, et me ei saa võtta selge, me ei saa teha konkreetselt otsustada kas finantstehingute maksustamine on halb või hea me peame vaatama kuidas ta ühelt või ühte või teist küsimust mõjutab siis on veel turu tõhususe küsimus millele juhtis tähelepanu ka proua hübner finantstehingud on käibemaksuvabad ning lisaks sellele on ka finantssektoril negatiivne mõju ülejäänud majandussektoritele VKE-d ja tavainimesed peavad finantskriisi kulud kinni maksma see on äärmiselt negatiivne ja seda tuleb parandada liberaalse turu vabandust ütleb kõneleja olle ma pean ikkagi sulle asja keerulisemaks tegema aga igal juhul tuleb see asi korda teha, muutes süsteemid tõhusamaks ning seetõttu ma tõesti tahaksin vältida seda, et me siin hakkaksime lihtsustatult arutama poolt või vastu, vaid me pigem võtaksime ikkagi rahvusvahelisel tasandil finantseerimised arutusele, selle, kuidas me võiksime kaotada ära võimalused maksudest kõrvale hoida, see on oluline asi, mida meil on vaja teha ja me ei, sest me ei suuda seletada oma vali-, valijatele, miks nemad peavad selle pärast kannatama, et riigieelarve on liiga palju kulutanud, suur tänu. Uh, suur tänu. ütleksin veel kolleegidele, et et meil on kuulamine kümnendal jaanuaril selles küsimuses ja te saate kindlasti varsti ka teada, kes sinna kutsutakse. mul on väga pikk kõnelejate nimekiri, nii et palun, kolleegid, ärge rääkige nii palju kui raportöör ja variraportöörid, selleks et meil oleks võimalik anda sõna ka komisjoni esindajale proua Podimäe. minul on siin Vicky Ford, Gunnar Hockmark, Sirpa Pitikainen, Provence Perez and Leonardo Dominici Any kas keegi veel soovib sõna saada? Sanchez, veel keegi? ei. Aliin. Well, I understand the need to be brief, but I, I ma saan aru küll, et ma pean lühidalt tegema, aga küsimus on väga tähtis. ma arvan, et see küsimus vajab väga sügavuti arutelu. tahaksin samuti tänada proua Podimatat väga innovatiivse lähenemise eest sellepärast et tõesti komisjon siiamaani ei ole osutunud eriti innovatiivseks ega eriti loovaks finantstehingute maksustamise osas ja nemad näevad ainult osaliselt globaalset lähenemist me jätkuvalt ootame nende mõjuhinnangut ja me tegelikult ei saa mingeid järeldusi teha kui meil ei ole mitte mingisuguseid tõendusi mille alusel otsuseid teha aga tundub et mõnedes valdkondades ei ole üldse poliitilist soovigi vaadata mida me kas finantstehingute maks mingiski vormis võib olla tõhus ja tõhus nii et ta ei vii finantstehinguid euroopast välja väga kena on näha et selles valdkonnas mõeldakse laialt ja proua Podimata mõtleb väga innovatiivselt, ta on selles vallas kindlasti esirinnas, tegu on omaalgatusliku raportiga ning me võime siin lubada endale väga innovati innovatiivset mõtlemist, sellepärast et me ei pea, selle tulemuseks ei pea olema seadusandlus ja kui me vaatame seda mis kirjutati tänastes briti lehtedes siis selle põhjal on finantstehingute maksustamine igati põhjendatud Fina tehingumaks on nende sõnul mitte ainult viie protsendi ulatuses kasumlik nagu ütleb podimata raport vaid see võib tõesti väga suuri summasid tuua meile pra-, ma saan aru, et me saame maksusid, maksusid ja maksustamist vaadatada erinevatel tasanditel, aga ma arvan, et praegu on selleks liiga vara, seda tuleb arutada hiljem üksikasjalikumalt. väga huvitav minu arvates on Podimata raportis see, et konkreetselt juhitakse tähelepanu ka küsimustele, mida puudutas härra Schmidt, sest riikidel on eelarvedefitsiidiga probleeme, me peame leidma mingi võimaluse nende toetamiseks. ning siin on toodud mõningaid teadusuuringute tulemusi, me ei tea, kas need on nüüd kõige ausamad, aga me ei saa oma seisukohti toetada ainult ühele uuringule. meie, me peame vaatama laiemalt, nii et mina tegelikult tahaksin öelda, et me meil ei ole piisavalt uuringuid selles vallas seetõttu on meil väga raske mingilt aluselt edasi liikuda me peaksime vaatama võimalikult globaalselt seda küsimust praegusel hetkel on väga lihtne ka riikidel kahepoolselt tehingumakse sisse seada mõneti võib see olla raske aga samas tehingumaksu võib kehtestada kas ainult euroopas või ka kas kas või ainult ühes liikmesriigis ma tahtsin ka kolleegide tähelepanu sellele juhtida meil on raport aga meil on ka seisukohti mis võibolla on korrektsed aga ei ole õigus proua hübner öelda et briti firmad liikusid Inglismaalt välja Iirimaale ainult riigilõivu tõttu. seal oli mitmeid muid põhjuseid. nagu te väga hästi teate, lähevad ettevõtted teistesse riikidesse kõikvõimalikel põhjustel, mitte ainult riigilõivu tõttu. ning teine küsimus, mida te nimetasite finantstehingute maksu osas ja loomulikult me võime finantstehingute maksustamise kasutusele võtta, aga see ei paranda panganduses esinevaid probleeme ja nagu te teate finantstehingute maks võib samuti liikuda selles suunas et ta võib olla kasulik ühendkuningriigi majandusele aga minu arvates teie argumendid olid väga üheülbalised need mis te tõite tehingumaksu vastu ma ei näe et nende alusel nende argumentide alusel tuleks tehingumaksust keelduda kõik on öelnud et pangad on alamaksustatud käibemaks neile ei kehti väga raske on pangandussektoris käibemaksu rakendada ning äh, lisaks sellele on nad saanud ka hulgaliselt valitsuse toetust igal juhul tundub mulle, et me peame tagama selle, et pangandusturul osalejad maksaksid oma tegevuse eest. ja härra Schmidtile ja teistele tahaksin ka öelda, et ei ole võimalik öelda, et pankurid ei ole vastutavad, pangad võtsid selles valdkonnas vastutuse. miks te olete seisukohal, et nad ei vastuta. pangad on ise öelnud, et nad vastutavad, nii et ma teie loogikast siin aru ei saa. nii et tegelikult ei saa ka öelda, et pangad ei põhjustanud kriisi, vähemalt mina sain küll aru, et te ütlesite, et pangad põhjustasid kriisi. mina arvan, et meie siin komisjonis peaksime tegema midagi siiamaani me kogu aeg muudkui kordame ühtesid ja samu argumente ma arvan et koordinaatorid peaksid arusta, al, arutama kas meie ise ei võiks käivitada mõjuhinnangut, sest kui me jääme kui me jääme ootama komisjoni mõjuhinnangut siis me ootame veel vähemalt aasta meil on tegelikult ju olemas vajalikud ressursid me saame ise selle mõjuhinnangu teha kasutagem ära mõningaid teisi uuringuid mis meil on juba olemas mis näitavad kas tehingumaksud on tõhusad või mitte nii et uurigem ise nii et me lõppkokkuvõttes ei lõpetaks nii nagu rootsi ma usun, et meil on veel terve hulk tõendeid võimalik ise koguda ja me ei peaks seda arutelu kogu aeg pidama selles võtmes, et on terve hulk asju, mida me ei saa teha. pigem vaatame, kuidas me saame mingeid asju teha, me ei pea jääma seda mõjuhinnangut ootama. ma arvan, et meil on praegu, meil on kohustus vaadata, mida me saame teha, aitäh. suur tänu where does one start? Um, just on the... Vicky Ford. ei tea, kust alustada. alustame eurovõlakirjadest. ma arvan, et on väga irooniline, et praegusel hetkel, kus me tegeleme majandusjuhtimise paketiga, millega julgustada liikmesriike rohkem vastutama, vastutada oma finantseerimise eest, aga samal ajal kuuleme me siin ka arvamusi äh, eurovõlakirjade kohta, ilma et räägitaks sellest, et eurovõlakirjad ise on moraalselt ohtlikud ja tegelikult vähendavad liikmesriikide vastutust äh, eelarvete tasakaalustamisel. siin räägitakse ka eelarvevõlakirjadest. ma näen, et Äh, väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on vaja infrastruktuuri üles ehitada selleks, et äh, saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid. ja ma tõesti ei näe, et ka minu koduriigis äh, avaliku ja erasektori ühisinvesteeringud aitaksid meil eesmärke saavutada. meil on vaja läbipaistvust meil on vaja usaldusväärset äh, rahastamist, aga praegusel hetkel on liikmesriikidel suured probleemid. kui me vaatame projektide võlakirju, siis meil on vaja korralikku järelevalvet äh, ja väga palju on siin tehtud ka ettepanek selle kohta, et Euroopa Investeerimispank peaks olema vastutav selle eest, nii et ma ei usu, et meil oleks vaja uut agentuuri, nii et meil on vaja läbipaistvust ja kontrolle ning äh, ärge arvake, et kui te mõtlete, et erasektor investeerib projektidesse, siis see tähendab ka seda, et projekteer, et projekt on tõesti ka rahastatav, sellepärast et äh, avalik sektor on alati see, kes alati kõik kulud äh, katab ja just sellepärast kaasataksegi ka avalik sektor. jah, me peaksime mõtlema ka Euroopa eelarve rahastamisele ja Euroopa Liit ei tohiks oma eelarves äh, puudujääke lubada, sest äh, sellega me õõnestaksime ainult oma seisukohti. nüüd äh, tehingumaksud, jah, tõesti, on irooniline olukord. oleme me siin nii palju arutanud struktuuri üle ja väga paljud inimesed, kas Sven leiavad, et härra Trichet on see, kes on see, kes Arengu Rekonstruktsioonipangas istub ja meid hoiatab, kuid tõesti, ärge toetagem tehingute maksu, see on ohutu, see on hoiatus, mida väga paljud ei kuula. nüüd Ühendkuningriigi kogemused. proua Hüübner viitas nendele. jah, tõesti Londoni börs on heaks näiteks riigilõivude kohta ja et on võimalik makse vältida just kõige suuremad tegutsejad hoiavad sellest eemale ja et seda lõivu maksavad ainult väikesed investorid. nii et tegemist ei ole mingi suurepärase lahendusega ja see on ka põhjus, miks meil on kõik need anonüümsed kauplemisplatvormid ja et meil ei ole läbipaistvust, nii et tuleb öelda, et need maksud võivad küll olla head, kuid need peavad olema üleilmsed. ja suur tänu, Sven, sinu kommentaaride eest, eriti mis sa tegid üleilmse kaupade turu kohta. Alin, suur tänu, et sa meenutasid meile, et äh, et süsinikumaks peab olema selline, mis tõesti muudab ka inimeste käitumist. jah, siin tõesti osades liikmesriikides on süsinikdioksiidimaks sisse viidud ja Euroopa Liidu tasandil on riike, mis võitlevad tegelikult koduriigi maksude vastu. kuid mulle tundub, et ei ole mõtet süsinikdioksiidi maksustada Euroopa Liidus. reedel ma käisin meie kõige suuremas Äh, konteineri sadamasse, seal oli terve rida tühjasid konteinerisid, mida ei kasutatagi enam, nii et on terve rida väga palju juba praegu unarusse jäetud ettevõtteid ja ma arvan, et äh, vale tee valides läheb olukord veelgi halvemaks. ja võib-olla, jah, võib-olla Saksamaal te saadate need tagasi, aga meil need jäävad siia. see oleks siis Euroopa Liidu maks ja viimane üldine märkus maksude kehtestamise kohta, ilma et öeldakse, millele seda maksuraha kulutatakse. jah, tõesti, liikmesriigid peavad äh, säästma ja maksude kehtestamisega tuleb avalikkusele tõesti ka selgitada, kus säästetakse. ja ma arvan, et ka Euroopa Liit peaks vaatama enda säästuvõimalustele me peaksime kõigepealt kodus korra majja lööma, enne kui me hakkame otsima uusi finantseerimisvahendeid. suur tänu ja Gunnar! Um, suur tänu! tahaksin tänada raportööri tema panuse eest sellesse arutellu. mul on kolm märkust. esiteks eurobondid. siin nagu öeldud, vast-, see, nad tooksid täiesti vastupidise tulemuse kui see, mida me soovime saada eurobondid neutraliseerivad või vähendavad äh, neid probleeme, mis meil intressimääradega olid, kuid on veel üks tulemus, kuna euro võlakirjad ja ma rääkisin praegu üleüldises mõttes tähendab seda, et äh, kõrgete maksudega riikides ei maksa mitte ainult kõrgemaid makse, vaid ka suuremaid intressimäära kui nendes riikides, kus äh, maksumäärad on väiksemad ja see oleks tulemus ja mina ei taha vastutada selle eest, et ma pean kodanikele, kes maksavad juba niigi kõrgeid makse, seda olukorda ja kutsuksin ka teisi üles seda mitte tegema. teiseks süsinikdioksiidi maks, mida on juba mainitud, mis, mis ei ole jätkusuutlik maks ja mis peaks olema ainult ajutine meede. erinevates liikmesriikides on olukord erinev ja see on ka väga selgeks põhjuseks, miks liikmesriigid peaksid selles maksu sisseviimise eest otsustama. mõelgem kas või Poola või Rootsi peale, vahed on väga suured ja ühine süsinikdioksiidi maks oleks Poola majandusele hoopis teistsuguse mõjuga kui ka Rootsi, kui Rootsi majandusele. nüüd äh, uued algatused, innovatsioon ja rahastamine. tuleb tõdeda, et uued maksud ei ole midagi uuenduslikku, see on üks maailma kõige vanimaid nippe. ja tahaksin veel ka avaldada saladuse, ärge hakake naerma. me ei, ei ela piinupart Donaldi maailmas, kus rahamäed kuskil lihtsalt vedelevad. alati on kodanikud need, kes maksavad makse ja sealt tulevad meie tulud, nii et see ei ole midagi uut, innovatiivset, sest lõppude lõpuks on ikkagi tavakodanikud, kes maksavad kas kõrgemaid hindu, kõrgemaid makse või kõrgemaid intressimääru. kui te suudaksite siin midagi uut välja mõelda, siis ma võin teile eh, tagada, et ma helistan Stockholmi Nobeli auhinnakomiteesse jah, ma tean, et seda raportit mõnes liikmesriigis peetakse eh, heaks, aga mõelge, mida ütles Olle Schmidtil mida ütles Olle Schmidt, jah, tõesti, Londoni jaoks oli ta edukas, sest suur osa seda äh, kaubandust, kauplemist, mis viidi läbi Stockholmis, viidi toona Londonisse üle. ja nüüd hakkab see lihtsalt liikuma Shanghai'sse, sellepärast et Shanghai linnapea tahaks, et Shanghai oleks maailma juhtiv äh, kauplemisplatvorm ja nüüd on see meie kätes, me räägime sellest praegu ja ma ei usu, et me peaksime seda tegema. finantstehingute maks põhineb sellel, et äh, finantstehingud ei ole head. mina olen täiesti teistsugusel seisukohal finantstehingute suurenemine viimase kolmekümne aasta jooksul on tegelikult ka majanduskasvu paisutanud väga palju tõstnud investeeringuid, investeeringuid riikides, kus ei olnud kapitali selleks, et rahastada investeeringuid. nii et finantstehingute maks on edukas teatud ajaks, aga kui te olete selle vastu, siis see tähendab, et meil on ka vähem tehinguid, vähem investeeringuid ja nii edasi, nii et ma ei näe selles lisandväärtust äh, ei vaesematele riikidele, ei ka riikidele, kus on eelarve puudujääk ja võlakoorem. sest äh, kõrge võlakoormaga liikmesriikidel on vaja finantstehinguid kõige rohkem ja finantstehingumaks oleks suunatud just äh, nendele riikidele, nagu näiteks Kreeka, ma näen ka siin teisi sõpru teistest riikidest, kus on võlakoorem suur. ehk et seal kulud oleksid suuremad ähm, selleks, et rahastada puudujääke, võlgasid ja spekulatsioonid. jah, spekuleeritakse turvalisuse ja julgeolekuga ja ähm, julgeolekuriskiks on alati ka suur võlakoorem ja suurem osa meist on õnnelikud, et äh, Eh, Kreeka puudujääki rahastatakse. jah, kuid me teeme seda riskiga, mida võib nimetada ka spekulatsiooniks ja kui me ei taha seda teha, siis me võime makse tõsta. kuid olgem teadlikud sellest, et finantstehingu maksu hakkavad maksma äh, Ähm, vaesed regioonid, kus on vähe kapitali ja maksavad need, kellel on vaja rohkem tehinguid, rohkem kauplemist ja see oleks äh, suureks kuluks riikidele, kus on võlakoorem suur. ja mulle tundub, et proua Peeres vaatab väga pettunult mulle otsa ma arvan, et lühiajali, lühidalt öeldes tegemist on väga halva mõttega ja halbu mõtteid ei tuleks toetada. Um... tänan. see, Sirpa, palun. aitäh, kõigepealt ma tänaksin raportööri meie jaoks tehtud töö eest ja tahaksin ka juhtida tähelepanu mõningatele punktidele, mida saab ehk sinna raportisse sisse võtta. esiteks üldine tähelepanek. ei ole olemas neutraalset maksustamist. maksustamine alati mõjutab konkurentsi, ta mõjutab igasuguseid algatusi. nii et tegelikult, kui me arutame maksude muutmist, siis me tegelikult ei tee muutusi mingisuguses neutraalses ideaalses süsteemis me teeme lihtsalt muutusi erinevate algatuste innustuste ergutuste süsteemis ei tee seda riigisiseselt ei tee seda globaalselt kuidas oleks võimalik äh, olemasoleva infrastruktuuri sees teha arukaid samme maksude muutmise suunas siin on paar küsimust esiteks on võimalus mitte midagi teha ja see arutelu on ka tehingumaksu osas Euroopas väga väga kõvasti levinud, aga kui meil on olemas mingi globaalne maksustamise struktuur, kui me seda muudame, mis siis selle tulemusena saab? teine küsimus on, kes tegutseb esimesena ning mina arvan, et on pisut ebareaalne loota, et kas G kakskümmend või mingi muu suur ülemaailmne organisatsioon on üheaegselt kõigega nõus ja me kõik koos ühiselt oma maksusüsteemi muudame. see ei ole reaalne, nii et pigem oleks vaja mõelda, kuidas erinevad riigid, erinevad regioonid oma maksudega kavatsevad tegeleda ja kuidas see mõjutab teisi selle küsimuse juurde ma tulen natukene hiljem tagasi ja nüüd kolmas üldist laadi punkt neutraalsest täist tingimustest kõikidele see on VKE-dele väga koormav nii et see lähenemine on väga ebaõiglane VKE-de suhtes seega kõikidele ei ole tingimused võrdsed nüüd need küsimused mida on siin pakutud välja esit- esiteks mulle meeldib see et tehingumaksud ja teenuste maksud on tutvustatud eraldi ja et neid ei vaadata kui üksteist täiendavaid maksusid nagu teeb komisjoni ettepanek need on siin võetud kui täiesti erinevad elemendid see on väga hea äh, tehingumaks minu arvates on väga oluline euroopa tasandil nii varipanganduse vältimiseks raha rahapesu vältimiseks praegusel hetkel on tingimused äärmiselt ebavõrdsed sellepärast et varipangandusele on üsna suuri innustus ja ergutusvahendeid maailma tasandil ning väga olulise tähtsusega on tehingumaks ka läbipaistvuse osas kui me tahame näha missugused liikumised meie finantssektoris toimuvad siis on tehingumaks siin väga kasulik ma ei hakka sügavuti minema globaalses aspektis ja kes peaks missuguses suunas liikuma seda ma ei hakka siin täpsustama kuna mul on aega väga vähe siis ma räägin nüüd ainult sellest et on tehtud terve hulk uuringuid selle kohta kuidas tehingumaksu võiks rakendada piirkondlikult ja kuidas seda saaks kompenseerida regionaalsete kokkulepete ja niisuguste süsteemidega näiteks süsinikumaks siin on terve hulk niisuguseid võimalusi, põhjuseid, miks riigid viivad oma peakontorid või tootmised teistesse riikidesse ja kunagi ei ole põhjuseks ainult üks asi, olgu see siis mingi tehingumaks või mingi muu oluline maks, alati on väga palju erinevaid põhjuseid. nüüd võtame süsinikumaksu. süsinikumaksu kohta tahaksin lisada veel seda, et me peaksime hakkama alustama süsinikumaksu piiriülese kohandamisega ning me peaksime tegema seda ühtivalt CO kahe heitmetega ja see on tegelikult võimalik sellepärast et kui euroopa väga kiiresti edasi liigub oma äh, co kahe vähendamise eesmärkide suunas siis oleks see igal juhul palju parem võimalus ära kasutada süsinikumaksu ja see on ettevõtete seisukohast lähtudes väga oluline. nüüd innovatiivne finantseerimine, arengut, arengute finantseerimine. minule tegelikult maksuvähendused ei meeldi ja mulle ei meeldi ka see, kui äh, maksud on konkreetselt millekski ette nähtud. me võime makse vähendada ja siis panna nad kõik ühtsesse eelarvesse ja seejärel otsustada kus neid maksukärpeid saab kasutada nüüd maksuparadiisid maksude vältimine maksudest kõrvalehiilimine kõikide nendega tuleb samuti tegeleda ja lõpetuseks meil on vaja ka globaalset maksustamist aga globaalne maksustamine on väga pikka aega võttev eesmärk ja euroopa võiks ikkagi oma asjadega vahepeal kiiremini edasi liikuda ja lisaks kõigele me peaksime olgu siis selles raportis või mõnes muus raportis käsitlema seda kuidas me maksustame ressursse kuidas on võimalik ressursse maksustada vastavalt meie praegustele raamatupidamisreeglitele kas süsinikumaksu asemel peaksime meeldiks mulle rohkem kui me räägiksime ressursside maksustamisest süsiniku ja heitmete maksustamine on üks asi aga tegelikult me peaksime ka ressursside kasutamist hakkama maksustama sellepärast et neid maks- neid ressurssi ressursse on lihtsalt väga vähe ja see on oluline suur right, got... kolleegid meil on väga suur probleem nüüd ajaga sellepärast et arutelu on nii põnev ja ja nüüd proua Perva. aitäh, ma sooviks tänada raportööri, sest et ma arvan, et ta äh, isegi kui tegemist on äh, teemaga, kus äh, arvamused on erinevad, annab raportöör meile siiski väga huvitava dokumendi arutelu alustamiseks. ma arvan, et kui me hakkame arutama ressursse, siis tuleb alati kontrollida, et mispärast me esitame ressursside küsimuse. see äh, on äärmiselt kasulik. maksusüsteemi esimene äh, eksisteerimise põhjus on see, et see võimaldab meil saada vahendeid selleks, et investeerida ja vahendeid ümber jagada. ja teine aspekt on äh, seotud äh, sellega, mida ma just äh, mainisin, nimelt ümberjaotamisega. et kõik ettepanekud, mis Anni Padimata raportis on, käsitlevad neid kahte aspekti, mida me peame alati arvesse võtma. ma märkan, et Euroopa arutelus on alati argumente, mida kasutatakse igal pool, et kui tegemist on keskkonnateemaga, siis kui me käsitlesime eh, heitkogustega kauplemist, siis eh, oli meil ka siin komisjonis arutelu, eh, mille eesmärgiks oli välja selgitada, et kas parimad siimulid selleks, et turukäitumist korrigeerida ja vähendada energia kasutamist, oleks suurem maksustamine või siis nimetatud turumehhanism, äh, mis põhineks siis heitkogustega kauplemisel. ja enamus siin parlamendis arvas, et energeetika vallas oleks väga radikaalselt vaja rakendada, mul on väga kahju, et härra Hökmark on lahkunud, sest tema kaitses seda ettepanekut, et vaja oleks kahjustada, kasutada seda ettepanekut, et et äh, saastajad tuleb maksustada. mul on väga kahju, et meil ei, me ei ole sama arukad äh, finantsturgude vallas. Äh, Selge on see, et et äh, majanduskriisi äh, eest on vastutavad äh, finantssektoris tegutsejad ja selleks, et tagada mitte üksnes avalike vahendite äh, Eh, nii-öelda tervist, vaid eh, meie kõigi hoiuseid mm, tuleks eh, siiski ka finantssektoris tegutsejaid vastutusele võtta. ning teine argument, mida me alati kuuleme, et tegemist on ülemaailmse kontekstiga ja kui me ei ole ettevaatlikud, siis meie investorid lahkuvad Euroopast. ma mm, siin meenutaks ettepanekut, mis järjest enam ja äh, on olulisem, äh, see on Jožef Stiglitsi ettepanek, et no mingu siis minema. ikkagi jääb meil piisavalt investeeringuid vanasse Euroopasse, sest et see on koht, kus on, inimestel on hea elada, sõltumata kõigist draamadest, äh, millega me kokku puutume. ja ma kutsuks teid üles, et me mõtleks selles suunas Äh, et kui me mõtleme edasi nii, et me ei saa mitte midagi teha, kui teised meiega nõus ei ole, siis me ei tee kunagi mitte midagi, sest alati on keegi, kes meiega nõus ei ole, kes ei taha seda, et meie edasi liiguks. ja mina äh, märkan, et äh, päev päeva järel me kannatame, kui me niimoodi jätkame. et see, mis teisel pool Atlandi ära otsustatakse, seda peame ka meie ellu viima ja me jääme äh, Äh, alati sellisesse kaitsepositsiooni, me oleme äh, loobunud igasugustest jagatud äh, suveräänsusest. ja teine argument, mida ma olen kuulnud täna hommikul ja mis mind hämmastas, on see mõte, et spekuleerimine võib olla hea. ja et sisuliselt finantstehingud, finantstehingutel on alati lisaväärtust. esmalt ma tahaks märkida, et et äh, tegemist on väga laiapõhjalise mõistega siin, äh, et kui tegemist oli Kreeka võlakriisiga, siis äh, tuldi minu juurde ja selgitati, et kõigile tehingutele ei olnud mingit spekulatiivset iseloomu, et keegi ei teeninud raha nendest turuliikumistest spekulatsioon, spekuleerimise definitsioon, mis see siis on, et tegemist on ideega, tegutsejad saavad kasu äh, turgude äh, liikumisest ähm.. et ähm, me ei saa paika panna seda, et mis on spekuleerimine ja mitte, mis mitte ning äh, teine asi, mida ma kuulsin Vicky Fordilt, see on see mõte, et äh, euro võlakirjade äh, väljastamine suurendaks moraalseid riske. minu meelest on asi täpselt vastupidi, et kui me tahame, et meil oleks õigus jälgida seda, et kuidas riigid kulutavad kogutud raha, siis eurovõlakirjade kasutamine annab teile finantsvõimenduse äh, mida mitte ükski teine vahend teile anda ei saa. ja kui me seda lähenemist kasutame, siis äh, see oleks väga asjakohane. ma meenutan teile, et me oleme juba hääletanud äh, finantstehingute maksustamist ähm, mit- ja liberaalid soovisid, et me jätaks ära äh, selle, et tuleb ähm, saavutada ülemaailmne kokkulepe, aga see lükati tagasi ja äh, vastu võeti see, et kuni ei ole ülemaailmset kokkuvõtet, siis, ülemaailmset kokkulepet, siis äh, läheb Euroopa üksi edasi nende ettepanekutega. ma arvan, et siin komisjonis on meil äh, tegemist väga erilise vastutusega. loomulikult on avaliku sektori vahendite jätkusuutlikkus äärmiselt oluline, aga ka meie ettevõt-, majanduse jätkusuutlikkus on äärmiselt oluline ja kui meie uus uusi vahendeid ei saa selleks, et rahastada meie majanduse uu-, tulevasi vajadusi, siis me tagame selle, et tegemist saab olema jälle majanduse langusega. ja ma arvan, et need ettepanekud, mis proua Podimata raportis on, on äh, väga head ettepanekud selleks, et äh, praegusest äh, kriisist välja jõuda. me ei saavuta äh, Euroopa võimekust ma kaasa rääkida majandusasjades ähm, maailmas, olla võrdne USA ja Hiinaga üksnes sanktsioonide kauba, kaudu, mis tulenevad ma-, stabiilsuse kasvupaktist ja mis ja äh, süsinikumaksu ja eurovõlakirjade mõt-, ettepanekud tunduvad minu jaoks äärmiselt olulised right.. Uh, over... hästi, nagu öeldud, me oleme ajast juba kümme minutit maas nii et seepärast teeksin ettepaneku, et jätkame siin saalis selle aruteluga ja läheme edasi päevakorrapunkti number üksteist juurde, mis puudutab äh, investeeringute tagamise skeemi. kuna me oleme ajast üle läinud, siis äh, peame mingil hetkel tõlkest loobuma ja jätkama inglise keeles, kui hakkame rääkima Olle Schmidti arvamusest, kas olete sellega nõus? mingit teist võimalust ma ei näe. me võime ka päevakorrapunkti number üksteist panna tänase pärastlõuna lõppu, kuid ma tean, et terve rida variraportööre ei saa kohal olla ja aga liikmesriigid on öel-, vabandust, liikmed on öelnud, et nad tahaksid proua Podimata raportist rääkida, mis on väga tähtis ja huvitav, nii et sellepärast teen ka selle ettepaneku nii et paluksin nüüd järgnevatel kõnelejatel võimalikult lühidalt sõna võtta, selleks et me jääks siia kella kaheni. Antolin, siis Brune, härra Skikluna, siis komisjon, aga ainult mõjuhinnangu osas ja siis saab proua Padimata uuesti sõna ja pärast seda läheme edasi Olle Schmidti raportiga, aga Antoni, palun. suur tänu ja palju õnne proua raportöörile selle raporti puhul, sest see on äh, tulvil huvitavatest ettepanekutest. kui me räägime Euroopast ja innovatsioonist, siis äh, on huvitav see, et innovatsioonist võib rääkida kõikides valdkondades, välja arvatud maksud kuid ka maksustamine kuulub ka innovatsiooni juurde, me ei saaks jät-, saa jätkuda, jätkata selle vana põhimõttega, et jätkame maksustamist nii nagu siiani. meil tuleb ka eelarvet tasakaalu viia ja seepärast tuleb meil mõelda, kuidas võtta ja kanda vastutust. ka sellepärast, et meil on tegemist uute nähtustega, mis tõi endaga kaasa Euroopa lõimimine, finantskriisi tagajärgedest väljatulek, ja nii edasi. meie jaoks on tähtis jätkusuutlik areng ja sellepärast tuleb meil mõelda, millised meetmed on meie kasutada ehk järelevalve ja kontroll ja reeglid. riiklikul tasandil vastutusest ei piisa. seepärast tuleb meil arvestada sellega, et riiklikul tasandil me edasi ei jõua. minu arvates on siin kolm suurt küsimust. esiteks finantsturud, CO2 maks ja eurovõlakirjad, need on küsimused, mis lähevad äh, riigipiiridest kaugemale ja sellepärast tuleb meil sellest üheskoos rääkida. on täiesti selge, et meil on asümmeetria kapitali ja töö äh, maksustamise puhul, meil on ka asümmeet-, asümmeetria tööstusettevõtete panuse ja teiste panuste vahel. kui finantsmajandus kasvab palju kiiremini kui ülejäänud majandus, siis tuleks mõelda, miks selline, miks see osa majandusest ei kanna ka koormast proportsionaalset osa. peale selle kriis tõi endaga kaasa ka maksumaksjatele uued koormad, mida ei, ei tohiks ka jätkata. me teame, et äh, siseturu toimimine nõuab ühiseid kriteeriume meil on üleüldised eesmärgid, üleüldine tegevuskava ja ka selle üle tuleb meil järele mõelda. ma ei taha eh, hakata siin kohe toetama finantstehingute maksu, kuid selle üle tuleb järele mõelda. teiseks eurovõlakirjad, eurovõlakirjad ühiste projektide jaoks. tähtis seejuures on see, et meil on ressursid, mida me ei kasuta teiseks, me teame ka väga hästi, et majandusjuhtimine on üks küsimusi, millega tuleb tegeleda. ühine valuutapoliitika tähendab seda, et meil on ühised vahetuskursid. see tähendab aga ka seda, et meil on erinevad intressimäärad. nii et kui me räägime ainult trahvidest äh, reeglite rikkumisel, siis mulle tundub, et me ei jõua kuhugi kui kasvaja stabiilsuspaktist peetakse kinni, on võimalik ka intressimäärad kooskõlla viia. praegusel hetkel oleme me Majandus- ja Valuutaliitu pigem lõhkumas kui üles ehitamas. meil tuleb äh, nihked äh, asümmeetriat kõrvaldada, sest see toob endaga kaasa suuri probleeme. süsinikdioksiidimaks, ka selle üle tuleb ähm, liidu tasandil järele mõelda. ka sellepärast, et meil on vaja ühiseid käitumisjooni ja meil on vaja ühist kauplemispoliitikat. sellepärast tuleb meil mõelda, kuidas seda kõike üleilmsel tasandil maksude kaudu juhtida ja kuidas on meil võimalik siin välja töötada sidusat poliitikat. Need on küsimused, mis on suure huviga kõikide jaoks ja on väga tähtis minna sügavamalt nende sisse. Dominique saab sõna, sest ma enne unustasin ta ära, aga sekretäriaat viitas sellele Leonardo kõigepealt siiski. teen väga lühidalt, sest palju on juba ära öeldud. ma tahaks siin tulla tagasi selle juurde, mida ütles Olle Schmidt ja ma tervitan väga tema Äh, analüütilist mõtlemist ja ettenägelikkust. aga äh, see, millest ma nüüd rääkida tahaks, on järgmine, et me räägime nüüd sellest, äh, mis viimase paari aasta jooksul juhtunud on, ähm, kodanikud meie riikides, avalik arvamus ootab meilt vastuseid. me oleme juba mõningaid vastuseid Äh, andnud, äh, nagu näiteks järelevalve küsimustes, aga ma küsin, kas sellest piisab, sest et äh, küsimus, mis asi on spekuleerimine, see on tõeline küsimus. ja loom-, tõeliselt oluline küsimus ja loomulikult me peame analüüsima, et kuivõrd see on seotud turgude toimimisega, me peame lähenema diferentseeritult, aga me ei peaks täna rääkima sellest, nendest teemadest, kui kaks aastat tagasi ei oleks äh, olnud finantskriisi, kui äh, erinevates riikides ei oleks avaliku sektori võlatase nii palju äh, tõusnud ja meil on vaja vastuseid anda sellele küsimusele, meil on vaja vastumeetmeid ja need saavad tõhusad olla üksnes siis, kui piiratakse spekulatiivsete nähtuste esinemist, sest nende instrumentidega äh, aga nende instrumentidega saab turge teha ka tõhusamaks ja ma arvan, et kui me muretseme Euroopa konkurentsivõime pärast ja eriti euroala konkurentsivõime pärast, siis me peame ehm, seejuures silmas pidama ka muid asju, nagu näiteks euro vahetuskurss, sest praegu on sellel äärmiselt tõsised tagajärjed mõningate riikide seisukorrale, kellel on äh, suur võlakoorem ja kes väga sõltuvad ekspordist? establish this with the uh, with the group and that is me oleme arutanud seda selles töörühmas ja kui midagi täksu, maksustada Euroopa Liidu siseselt, aga mujal maailmas seda te tehingut või teenust ei maksustata, siis loomulikult lõpuks liigub see tegevus nendesse osadesse, kus seda ei maksustada. meile see võib meeldida või mitte, aga kui mingid asjad on ülereguleeritud, siis siit nad välja liiguvad. see on täiesti lihtne ja arusaadav ja minu arust ei olegi tarvis seda liigselt rõhutada. vahel me huvi, olud unustame ka riigivõla. kui riik on võlas ja kui ta on liiga suures võlas, siis tegelikult on süüdi selles poliitikud, need poliitikud, kes riiki juhivad, see ei ole mingisugune müstiline jumala tegu, seda on teinud inimesed ja ma olen ka kogu aeg teid kuulnud rääkimas süsinikust süsinikdioksiidist süsinikmonooksiidist need on kolm, kolm täiesti erinevat keemilist lähendit. nii et kui me tegelikult süsinikku ei mõtle, rääkigem siis süsinikdioksiidist, mille, mida me tegelikult mõtleme, siis me räägime siin ka süsiniku tehingutest ja nende maksustamisest, räägime heitmetest, räägime saastest. me peaksime hakkama tõesti mõtlema, et me võiksime olla pisut paindlikumad intellektuaalselt me teame väga hästi et on terve hulk asju mida ei saa tagasi pöörata meil on olnud väga palju süsinikku atmosfääris juba mitu sada aastat kas me võiksime lõpetada niisuguste rumaluste rääkimise kliimast ja katsuksime tõesti säästa oma lapsi ja lapselapsi sellest totrusest ma tean et kreeka nii-öelda sellest skeemist sai hulgaliselt raha aga me peaksime nüüd lõpetama selle siin rumaluste rääkimise ja pöörama tähelepanu tegelikult sellele mis toimub maailma finantsides päriselt enne kui asjad väga hulluks lähevad um, thank you madam chairman i too found the uh... suur tänu proua esimees tõesti proua podimata raport on väga huvitav ma tahaksin öelda paar märkust innovatsiooni kohta, mida on siin raportis ka mainitud. ma arvan, et kui me räägime maksudest, siis innovatsiooni tuleks tõlgendada kui mingit uut maast leitud raha, millest pole varem räägitud, sest äh, maksumaksjatelt tuleb ju tegelikult see raha tarbijalt. jah Äh, uuete maksude puhul ei ole tegemist uue raha leidmisega, vaid uue viisiga raha jagada, see tähendab seda, et avalik sektor, kas riiklikul tasandil või regionaalsel või siis ka Euroopa tasandil, saab suurema osa kui varem. kuid siiski, kui me nüüd tuleme tagasi tarbija juurde, siis tuleb tunnistada, et ka tarbijal on erinevaid huvisid, ta võib olla investor, reisija äh,, kaupade ostja, ostab ta siis häid või halbu kaupu. ja maksustamisega on meil võimalik anda sõnum, et kõik peavad kandma koormat. isegi rääkides tarbijatest või sissetulekutest, meil võib olla väike sissetulek, suur sissetulek, ettevõtete puhul väike või keskmine või suurettevõte, nii et äh, innovatiivsus ise ei ole midagi halba selleks, et leida võrdne osa kõigile koormuse jagamiseks. ei tohiks olla priviligeeritud sektoreid, öeldakse, et finantssektor on siiamaani olnud priviligeeritud, siis miks mitte, tuleb äh, olukorda muuta ja finantssektorit tuleb maksustada nii nagu teisi majanduse osi samamoodi ka finants või majanduslik tegevus, kui tegemist on reostamisega, siis miks mitte, see on halb ja seda tuleks maksustada, sellepärast et me soovime äh, ju käitumist muuta, kui see ei ole ühiskonnale hea. nii et äh, mina leian, et me peaksime olema loomingulised ja mõtlema sellele, kuidas paremini koormat jagada aga samas tuleb siiski ühiskond hoida tõhusalt toimivana, sest me teame väga hästi, et äh, maksude liigutamisest üksi ei piisa, sellest, kes maksab äh, maksu, ei pruugi tähendada seda, et äh, koorem oleks võrdselt jagatud. suur tänu ja nüüd annaksin sõna komisjonile, sest terve rida inimesi on maininud ka mõjuhinnangut, nii et kui komisjon, kui te soovite seda kommenteerida, siis palun aga palun tehke lühidalt, sest me oleme tõesti ajast väga maas. Will... aitäh, proua esinaine, teen lühidalt. komisjon on pühendunud suveks mõjuhinnangu valmis saamisele, selle me oleme täiesti selgelt oma teatises paika pannud, mis tuli välja seitsmendal oktoobril, see teatis. meil on tõesti kahju, et raportöör on viidanud sellele, et komisjon ei soovi selle küsimusega tegeleda. tegelikult see ei ole nii, see mõjuhinnang on väga mitme osaline ja mitmetasemeline küsimus, erinevatel inimestel on erinevad seisukohad, see kõik tuleb välja ka ju tänasest arutelust. me räägime tervest hulgast erinevatest maksudest ja loomulikult toob see kaasa segadust, mitte ainult sellises arutelus nagu meil siin täna, vaid ka akadeemilises maailmas. ma kuulsin selgelt, et komisjonile heidetakse ette innovatiivsuse puudumist ja ma tahaksin vastu väita. komisjon on olnud oma teatises väga innovatiivne. kui me räägime finantsteenuste maksust, siis see on innovatiivne ning samuti erinevatest tuludest, mida me nende alusel saame finantssektoris tekis, tekitada ning samuti kavatseme me luua võrdlusaluse, mille alusel mõõta finantstehingute ja finantsteenuste maksude poolt ja vastuargumente. siis tuleb meil ka paika panna finantstehingute maksu ulatus, sest esiteks tuleb kindlalt otsustada, mida me tahame. kõigepealt on räägitud riigilõivulaadsest maksust, aga see on ju Ühendkuningriigile omane maks aga niisugused finantsinstrumendid nagu näiteks tuletised ei ole, tuletisinstrumendid ei ole kaetud. me peame mõtlema, kuidas neid tehinguid maksustada niimoodi, et finantskaubandus ei liiguks välja Euroopa Liidust. nagu on mitmeid kordi öeldud, lühiajaline müük ei ole ainuke, mis siin on kaasatud. terve hulk tegevusi liiguvad Euroopa Liidust välja, kusjuures nad jätkavad ikkagi tegutsemist, lähevad välja nii head asjad kui halvad asjad ning minu arvates mõjuhinnang peab kõiki neid aspekte väga täpselt puudutama ja lõpetuseks tahaksin veel öelda, et komisjon on väga teadlik sellest, et meil on tarvis üleüldist ülevaadet Euroopa Liidu finantssektorist kui niisugusest ja sellega me kindlasti tegeleme. suur tänu, proua esineja. suur tänu. nüüd ma annan uuesti sõna Annile. ma pean paluma, et sa teeksid nii lühidalt kui võimalik, Ann, Anni, sest et meil oli väga pikk arutelu ja järgmine kord ma saan aru, et me vajame selle teema arutamiseks rohkem aega, aga praegu palun tehke lühidalt. όσο πιο σύντομα γίνεται, ξεκινώντας από... Teen nii lühidalt kui võimalik ja alustan viimaste märkustega, nimelt komisjoni märkustega. ma ei, ei arva, et ma oleks äh, öelnud äh, midagi muud kui iseenesestmõõdetmõistetavaid asju, et äh, palju aega on mööda läinud äh, Ehm, ja komisjon pole ikka teinud seda, mida parlament nõudis, äh, nimelt mõjuhinnangut, ehm, mida parlament nõudis rohkem kui aasta tagasi, mida nüüd lubatakse järgmiseks suveks. paljud kolleegid äh, võtsid sõna, rääkisid äh, erinevatest asjadest, mõnedes osades me oleme nõus, mõjuhinnangu osas me oleme kõik nõus. me soovime seda mõjuhinnangut, kas me soovime finantstehingute makstu Euroopa tasandil või mitte, igal juhul me soovime kõik mõjuhinnangut, mis tegeleks konkurentsiga. ja teine asi, milles me oleme nõus, selge on see, et me kõik soovime kokkulepet ülemaailmsel tasandil selleks, et sellist maksu kehtestada. aga võttes arvesse olukorda, võttes arvesse aega, mis on möödunud selle arutelu algusest, arvan ma, et praegu on tulnud aeg, et me küsiksime endalt, et kuidas me kõige tõhusamalt saaksime sellise kokkuleppeni ülemaailmsel tasandil jõuda, kuidas Euroopa Liit saaks avaldada survet tõhusamalt. paljud kolleegid rääkisid äh, riskist, et me kahjustame Euroopa konkurentsivõimet või et mõningad vahendid lahkuvad. ma mäletan energeetikapaketi arutelu, tol ajal oli ka selliseid väga tugevaid argumente, räägiti ohtudest Euroopa majandusele, Euroopa tööstusele, räägiti sellest, et äh, et see ei mõju hästi ja kõik need ähm, argumendid äh, ju lõppesid sellega, et midagi ei tehtud, aga kahe tuhande kaheksandal aastal me ühepoolselt läksime kaugemale ja võtsime vastu teatava rea meetmeid ja äh, neile ei järgnenud mingeid halbu tagajärgi, vastupidi, meie konkurentsivõime hoopis tugevnes. ning äh, ärgem unustagem ka seda, et kui Euroopa ei oleks ühepoolselt selliseid otsuseid äh, vastu võtnud, siis siis poleks seda teinud ka paljud teised riigid ja paljud teised riigid on nüüd äh, võtnud vastu ka ühepoolselt kohustusi, kui, kuna ei ole ülemaailmset kokkulepet Euroopa Liit oli esimene, kes äh, näitas ära, et mis teemat äh, mööda, äh, mis teed mööda tuleks minna ja teised järgmisid. mis puudutab kriisi, siis ma arvan, et meil on olnud ka põhjalikke süvitsi minevaid arutelusid Beressi raportiga seoses. Olle? mis?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 ja mis puudutab äh, kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi, siis ei ole mingit kahtlust, et äh, finantssektor peaks kandma vastutust selle eest, et kuidas äh, selles kriisis käituti siin on vastutus nii Kreekal kui rahvusvahelistel tegutsejatel. selge on see, et me oleme võtnud vastutuse ja me ju kõik kannatame nende minevikus tehtud halbade otsuste all. aga mis puudutab seda, et kuidas parandada mm, avaliku sektori vahendite olukorda, siis sellega me peame kõik tegelema ja ei ole vaja jääda siseriiklikule tasandile. ma olen nõus Sveniga, kui ta ütleb, et et arutelu ei peaks pidama ideoloogilistest vaatepunktidest lähtudes. aga vaja on üritada luua sellele arutelule tõeline euroopalik vundament ja mis puudutab valitavaid kasutatavaid vahendeid, siis äh, paljud kolleegid ütlesid, et ei ole vaja rääkida uutest äh, rahastamisallikatest, ilma et me teaksime, kuidas me nende uute instrument, nendest uutest instrumentidest tulenevat kasu ähm, saame kasutada. ma arvan, et äh, üks oluline kriteeriumeid on, olulisi kriteeriumeid on äh, Euroopale tule-, tõusev lisaväärtus ja mis puudutab vä-, euro, eurovõlakirju ja see, mida rääkis proua Hüürner, siis Euroopa projektidest, siis me räägime eurovõlakirjadest siin mõlema asjaga seoses, aga me võib-olla peaksime äh, üritama neid eristada, sest tegemist on kahe erineva loogikaga, kahe erineva eesmärgiga mis puudutab eurovõlakirju ja võlataseme ühist haldamist, siis äh, mitte mingil juhul ma ei arva, et äh, seda, et see instrument võiks äh, kahjustada arutelu, mis on seotud majandusjuhtimisega ja sanktsioonide rakendamisega neile riikidele, kellel on liiga suur võlakoorem vastupidi, ma arvan, et need instrumendid võiksid mängida vastukaalu rolli, sest et äh, praeguseni, praeguse hetkeni Euroopa Liit ei ole toiminud äh, kooskõlas äh, selle põhimõttega räägiti ka paljudest muudest asjadest, aga kuna kell on juba nii palju, siis ma neid enam ei mainiks, ma sooviks lihtsalt tänada kõiki sõnavõttude eest, märkuste eest ja ma ootan huviga selle arutelu jätkumist järgmistel äh, nädalatel, aitäh uh,! aitäh, Anni! muudatusettepanekute esitamise lõplik tähtaeg pidi olema kaheteistkümnes november, aga tundub, et me võib-olla saame need esitatud alles kuueteistkümnendaks novembriks, mis oleks järgmine teisipäev, see oleks siis järgmine teisipäev keskpäeval, kuusteist november ja siis me saame neid arutada kolme tei-, kolmeteistkümnendal ja kahekümne neljandal ja hääletus toimuks kas jaanuari või veebruari täiskogul. suur tänu kõigile praeguste sõnavõttude eest ja kahjuks meil on nüüd kõne all investeeringute taga skeemide muutmine mida me peame ka arutama, aga kahjuks läheb tõlge viie minuti pärast ära, nii et pärast seda me peame ainult, peame me ainult inglise keeles tegema, aga midagi ei ole teha. see arutelu, mis meil siiamaani oli, oli väga tähtis. ma samuti vabandan, sest ma pean ka juba teises kohas olema ja nüüd ma annan Edward Skünele üle juhtimise. No, I don't need to be somewhere else. ei, mina ei pea kuskil mujal olema. You have to bear with me. nii et te peate minuga rahul olema. suur tänu proua esinaine ütles, et tegu on väga olulise direktiiviga, mis käsitleb investeeringute tagamise skeeme ja nende muutmist ning mul on tõesti kahju, nädal enne ei toimunud variraportööride kokkusaamist, aga ma loodan, et see tuleb siiski üsna kiiresti, üsna lähiajal. ma olen näinud töödokumenti, mis on niisugune raamistik, mille alusel on võimalik arutelu alustada, vähemalt ma loodan, et on. ja ma usun, et me leiame ka konsensuse lõpuks, siin ei ole kõne all finantstehingute maks, siin me räägime pigem äh, tarbijate usalduse hoidmist ja seda, räägime sellest palju selgemalt see direktiiv on tegelikult juba enam kui kümme aastat paigal, paigas olnud ja meil on tegelikult paar, vaja paremat äh, investorite kaitset ja skeemide paremat finantseerimist riiklikul tasandil. lühidalt ma ütleksin, et direktiiv on sobilik ja äh, investeeringu kohta äh, tagatis on tõst-, tõstetakse kahekümnelt tuhandelt eurolt viiekümnele tuhandele ning üheksa kuu jooksul pärast seda, kui investeeringufirmad pankrotti lähevad, tagatakse selle kompenseerimine ning samuti on, nõutakse investeeringufirmadelt rohkem andmeid. nüüd pikaajalised lähenemised. komisjon pakub välja ka äh, laenumehhanismi investeeringute kaitseks, sellepärast et kui investeeringufirma veel kasutab mingit kolmandat osapoolt ja see kolmas osapool pankrotistub, siis vajab inves-, investor ikkagi kaitset. kolleegid, minu seisukohast on meil siin kolm põhiküsimust, te võite muidugi midagi juurde lisada, igatahes mulle tundub, et meil on kolm põhiküsimust, millele peaks meie arutelu toetuma, siin on kompenseerimise tasand, missuguses ulatuses seda kompenseeritakse ning on tugevaid argumente on tugevaid argumente osanike kaitseks, investeerijate kaitseks, investeerijate kaitse suuremas ulatuses tähendab seda, et otseselt tuleb skeeme finantseerida. Euroopa no, eh, on kalkuleeritud, et kogu panus võiks olla kuskil kakskümmend seitse miljardit eurot, mida siis teenitakse kasutajate vahenditelt. samuti tuleb komisjon välja ettepanekuga, et kõik liikmesriigid peaksid rajama ex ante reservid üks koma viis protsenti nende vahendite väärtusest, mille, mis hüvitatakse nende skeemide põhiselt ning osalejad peaksid seal olema siis pangad, investeerimisfirmad ja muus niisugused. loomulikult on meil terve hulk argumente kõikide liikmesriikide poolt. ma arvan, et praegusel hetkel on meil kolmkümmend üheksa erinevat investeeringute kompenseerimise skeemi hoolimata sellest et meil on ainult sada kak- ainult kakskümmend seitse liikmesriiki ja asi ei ole ainult mitte finantsriskides, siin on kaasatud ka mitmesugused moraalsed ohu, ohud, liiga suurte fondide kaasamine, mis viiks kogu süsteemi haldamise liiga kulu, kulukaks. komisjon pakub välja, et kompenseeritav osa kasvaks kahekümnelt tuhandelt eurolt viiekümnele tuhandele, kuid see tähendab, et olemasolevaid summasid, mis on kompenseerimiseks ette nähtud, tuleks suurendada väga suures ulatuses. seetõttu võib ikkagi tunduda, et, et see kaitse on liiga suur, loomulikult investeerijate investorite kaitse seisukohast lähtudes on see suurepärane, aga sellega kaasnevad ka probleemid, nii et selles küsimuses ma tahaksin teie seisukohti kuulda. meil on vaja veel sügavamat analüüsi nende kolme küsimuse osas. ma tahaksin pöörata eelkõige tähelepanu komisjoni nendele kolmele ettepanekutele, mida üldiselt toetavad liikmesriigid ja ka parlament. MIFIDiga ühtlustamine, osaline ja kõrgem kompenseerimine ning investeerijate parem te teavitamine. kokkuvõtteks ma ütleksin, et minu arvates tuleks direktiiv rakendada kiiresti. direktiivi ulatus direktiivi rakendusala on samuti küsimus, mille osas ma tahaks kuulda teie seisukohti, kas see peaks laienema kasutajatele, ma tean, et liikmesriikidele teeb see küsimus väga suurt muret. rahastamise kompenseerimise määr on samuti asi, mida tuleks arutada, lühiajalise rahastamise maksumus on samuti väga suurt muret tekitav probleem, alternatiivsed rahastamisallikad liikmesriikides on küsimus, mida tuleks võib-olla täpsustada ning lõpetuseks ma tahaksin öelda võib-olla, kui ma julgen öelda, et võib-olla me peaksime kokku leppima pisut kergemas režiimis, et me saaksime selle kiiremini kõikidest aruteludest ja menetlustest läbi viia ja rakendada. ma nii väga ei toeta seda esimest lugemist, sest minu arvates on meil äh, nii palju neid esim-, esimesi lugemisi ja sealt me läheme siis kohe teise ja kolmanda juurde, nii et seetõttu võib-olla saaksime kuidagi kolmepoolsete, nii formaalsete kui mitteformaalsete aruteludega asja paika. Nende osas ma olen ka väga skeptiline, aga üldiselt on meil loomulikult vaja öö, äh, laialdast üksmeelt tarbijad liikmesriigid ja investeeringufirmad ning pangad peaksid üldjoontes kokku leppima nendes küsimustes. suur tänu, Olle Schmidt, nüüd me alustame variraportööridega, Rahvapartei variraportöör. teen lühidalt. me peame tervitama seda komisjoni ettepanekut, mis üldiselt on kooskõlas meie seisukohaga, et äh, me peame investoreid kaitsma. ja ma arvan, et me peaksime siiski vaatama, milline koorem läheb tööstusele ja mis on täpselt see, mida investorid maksavad. mu kolleeg tõstatas veel ka kasulikkuse ja kasutamise küsimuse ma arvan, et tegemist on väga kompleksse küsimusega ja me peaksime väga põhjalikult analüüsima seda olukorda ja mõtlema, et meil tuleb kaitsta investoreid nendel juhtudel, kui nad jäävad muidu täieliku kaitseta. nagu me teame, komisjon on teinud ettepaneku tagatismäärade tõstmise kohta kahekümnelt tuhandelt eurolt viiekümnele tuhandele eurole, selleks et investe-, investorit paremini kaitsta ma arvan, et me peaksime olema selles küsimuses väga ettevaatlikud ja mõtlema sellele, millised on investorite ja deposiitorite huvid. mõeldes nende skeemide finantseerimisele, tuleb mõelda sellele, et äh, finantseerimist saab rahastada ka eksporditulude kaudu. meil on vaja harmoniseerida küll jah, aga me peame olema ka paindlikud, äh, arvestamaks erinevate oludega erinevates liikmesriikides seda küsimust tuleb väga põhjalikult järgnevatel aruteludel käsitleda. tõlgid lõpetavad töö ja arutelu jätkub inglise keeles. System, I would like to see a system more based on a voluntary basis than obligatory basis. Thank you very much indeed, Mr. President.